nõukogu, Euroopa Nõukogu, Euroopa Liit ühiselt jagavad. ning samuti kinnitatakse üle, et Euroopa Liit on ühendus, mis tugineb õiglusele eh, ja tänu liitumisele suureneb õiguskindlus ning ka Euroopa Liidu institutsioonid hakkavad kuuluma sama ehm, kontrolli, väliskontrolli alla nagu liikmesriigid oma tegemistes aga miks pidada seda teemat nüüd praegu just niivõrd prioriteetseks? Äh, sest Euroopa Liidu liitumiskonventsiooniga on ju tegelikult arutatud juba üle kolmekümne aasta ning sisuliselt ja praktiliselt võiks ju öelda, et see kiireloomulisus on pigem vähenenud ajapikku, sedamööda, kuidas on kogunenud pretsedendiõigus ning millised on olnud mm, Euroopa Liidu viimased arengud, aga paraku on asjad hoopis vastupidi. mina arvan, et hoopis pakilisem on just nüüd Euroopa Liidul liituda Euroopa Inimõiguste konventsiooniga. miks nii? nimelt eh, ühenduse pädevus laieneb ka nüüd valdkondadesse, mis traditsiooniliselt eh, on kuulunud Euroopa Liidu kahekümne seitsmele liikmesriigile ja sellepärast äh, eraisikud, keda kahjustavad Euroopa Liidu mingid tegevused või aktid, peavad saama pöörduda Strasbourgi kohtusse kes on just pädev otsustama, kas ikka on peetud kinni konventsioonist, inimõiguste põhimõtetest, konventsiooni protokollidest. ja nüüd meil tekib küsimus Strasbourgi ja Luksemburgi kohtu omavahelistest suhetest. minu jaoks ei ole see olukord niivõrd keeruline, nagu võib-olla esmapilgul paistab. üsna suurel määral see suhe eh, tähendab seda, et meil on äh, nüüd spetsialiseeritud inimõiguste kohus, kes võtab omale väliskontrolli funktsioonid Euroopa Liidu mm, tegevuse äh, inimõiguste aspekti üle. nii et kuidagimoodi Luksemburgi kohtu tegevus ei satu sellest ohtu. nimelt Euroopa Liidust lihtsalt saab neljakümne kaheksas konventsiooni osaline ja Luksemburgi kohus äh, on midagi, mida Euroopa Liidu Inimõiguste Kogus peab äh, kodumaiseks kohtuks. see on samasugune nagu põhiseaduslik konstitutsiooniline kohus või ülemkohus mõnes liikmesriigis. nii et teisisõnu Euroopa ähm, inimõiguste kohus tagab täiendava kaitse ja Euroopa äh, Liidu institutsioonid pärast liitumist mm, ikkagi täidavad ennekõike oma kohustusi, nii nagu Euroopa konventsioon ette näeb. Eh, kui nüüd Euroopa eh, Liidu põhiõiguste harta muutub nii-öelda sisemiseks õiguste eh, dokumendiks, siis tuleb Euroopa inimõiguste konventsiooni pidada just välis, välismehhanismiks nii et Euroopa Liidu õigussüsteemi autonoomsus säilib ja Strasbourgi kohtus, kohus ei ole eh, mingil moel kõrgem kohus kui näiteks Saksamaa konstitutsioonikohus. siin ei ole küsimus ühe või teise kohtu ülemlikkuses või primaarsuses, nimelt Strasbourgi kohus peab lihtsalt tagama miinimumstandardid, eh, mis on kirjas Euroopa konventsioonis ja selle protokollides nii et see kunstlik olukord, äh, mis meil praegu on, vajab samuti kirjeldamist. praegu, äh, kui on ära kasutatud õiguskaitsevahendid, mis on Euroopa Liidus ja siseriiklikult, siis pöördutakse Strasbourgi kohtusse, aga mitte ei anda kohtu alla Euroopa Liidu äh, mõnda õigusakti, vaid antakse kohtu alla Euroopa Liidu liikmesriik ja kui siis tõesti leitakse, et on konventsiooni Äh, rikutud, siis ei tähenda veel see, et äh, kannatanu on, saab äh, õiguskaitsevahendiga kaitse. ja selles see probleem ongi. mina loomulikult ei ole pädev ega oma ka õigust tehnilisi küsimusi käsitleda, mis puudutavad liitumisprotsessi, see on töö mis tuleb ära teha valitsustevahelisel tasandil. ma võin teile lihtsalt tuua näiteks selle üksikasjaliku üürim-, uurimuse, kus uuriti eh, tehnilisi üksikasju, mis kaasnevad eh, liitumisega. nimelt Euroopa Nõukogu Inimõiguste Juhtkomitee korraldas selle uurimise ja vaatas, millised on liitumise tehnilised aspektid ja ka teie inimõiguste komisjon eh, tutvus selle raportiga Eh, nimelt ambassador Freusnes käis siin teie ees kahekümne teisel veebruaril. tema on Euroopa eriesindaja, nõukogu, Euroopa Nõukogu eriesindaja. Eh, meil on nüüd eesmärgiks anda tugev signaal, et me tahame tõsiselt hakata läbirääkimisi pidama ja me peame tempot hoidma ja tähtis on, et algaksid läbirääkimised juba juulikuus tegemist on ju mitteriikliku osaleja liitumisega, Euroopa Liidu liitumisega. ja kakskümmend seitse liikmesriiki, kes on praegu Euroopa Nõukogu liikmed ja konventsiooni osalised, peavad olema kaasatud sellesse liitumise protsessi ja las eksperdid siis otsustavad, kas on vaja konventsiooni täiendusprotokolli, parandavat protokolli või saab probleemidega tegeleda liitumislepingu kaudu. võib-olla on vaja mõlemat dokumenti selleks, et tagada kiiresti jõustumine. kui näiteks on tegemist liitumislepinguga, siis peab see lähtuma artiklist kakskümmend viis Eh, Viini konventsioonist aastast üheksakümmend viis või vabandust, kuuskümmend üheksa või eh, ka peab mõtlema ka selle peale, kas saab kasutada opt-out klauslit, tagamaks, et eh, konventsioon võimalikult kiiresti jõustuks. kui Euroopa Liit liitub, siis tähendab seda, et ta liitub konventsioonisüsteemiga ja teksti lõikes viis öeldakse, et Euroopa Nõukogu teatud asutust, organid on seotud konventsiooniga, kõigepealt Strasbourgi kohus ise, tema tagab, et konventsioonist kinni peetaks, siis on parlamentaarne assamblee, kes valib kohtunikud kohtusse ning samuti ministrite komitee, kes teostab järelevalvet Euroopa Liidu liitumine tähendab seda, et on vaja ka institutsioonilist korda muuta ja välja töötada ehkki mul ei ole mandaati kommenteerida muudes küsimustes, millega me veel ei ole assamblees tegelenud, aga ma tahaksin siiski rääkida kandidaatide ülesseadmist ja kohtunike valimisest Strasbourgi kohtusse. assamblee valib kohtuniku nimekirjast, kuhu kuulub kolm kohtunikku ja nimekirja esi, esitavad liikmesriigid, konventsiooni osalised ja valik nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu kohtuniku valimist, siis loomulikult selline kohtunik toob äh, kaasa oma oskusteadmised Euroopa Liidu õigustiku kohta Strasbourgi kohtusse. nii et äh, parlamentaarne assamblee tahab, et kohtunike valimise protseduurid äh, oleksid liikmesriikides läbipaistvad ja et ka parlament oleks kaasatud kandidaatide ülesseadmiseks. näiteks Sloveenias lausa Ähm, äh, hääletatakse äh, parlamendis kandidaadid läbi. nüüd, äh, mil määral tahab Euroopa Parlament olla kaasatud ametisse, kohtunike ametisse nimetamise menetlusse Euroopa Liidus, on muidugi teie otsustada. aga mina näen, et see on siin praegu hea võimalus rääkida teile resolutsioonist kuusteist nelikümmend kuus, mis me võtsime vastu aastal kaks tuhat üheksa ja mis puudutas just seda üksikasjalikku raporti pidades ma rääkisin, mis aga teie õigusasjade komisjonile esitati. ja parlamentaarne assamblee siis valib kohtunikud öö, äh, nendest nimekirjadest, mis on välja pakkunud öö, äh, konventsiooni osalised ja igas nimekirjas on kolm kandidaati. ning tähtis on, et et kohtunike valimise protseduuri oleks kaasatud ka Euroopa Parlament. ma mõistan, et tegemist on teemaga, mida peab lausa eraldi arutama. et meie kaks parlamentaarset organit arutaksid asju paralleelselt liitumisläbirääkimistega. ja härra esimees, lubage, et ma veel, veel ühe lõppmärkuse tahan kiita suurepärast teksti, mille härra Ramon Hauregi on koostanud ja nüüd, mis puudutab äh, lõiget kuus, et riikide vahelised vaidlused välja jätta Strasbourgi kohtu pädevusest, on minu arvates liiga kaugele mindud. ma tahaksin siin viidata artikli kolmsada nelikümmend neli Lissaboni lepingus ja seal öeldakse, et mm, kõneks on vaidlused, mis puudutavad eh, asutamislepingute tõlgendamist või rakendamist. ma tänan. suur tänu teile, härra Holovatik ja järgmisena annaksin ma sõna proua Francoise äh, Tulkensile või pigem peaksin ütlema kohtunik Tulkensile, sellepärast et äh, proua Tulkens on Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik. mind väga huvitab see, mis teil öelda on. Äh, suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada teid selle küllakutse eest, ma ütlen seda täiesti siiralt, minu meelest on tegemist suurepärase algatusega, see aitab kindlasti selgitada palju küsimusi eh, nii teie peades kui meie peades. ma ei hakka rääkima sellest, millised on eh, Euroopa Liidu konventsiooniga liitumise mm, eh, põhjused ja millist kasu see toob kaasa kodanikele, sellepärast et Lissaboni lepingu jõustumisega on need küsimused kõik lahendatud ja teie raportis ka väga hästi kirjas. ma toetan selle lõpu, raporti järeldusi ja nüüd on avatud siis Lissaboni lepinguga tee Euroopa Liidu liitumises konventsiooniga, see tuleb lihtsalt nüüd teostada. minu meelest äh, peaks olema see otseselt seotud kahe teineteisega seotud põhimõttega, et tuleb seda teha nii kiiresti kui võimalik ja nii lihtsalt kui võimalik. samas aga ma ei ütle, et see liitumine saab olema lihtne või sujuv äh, kindlasti mitte, sellepärast et see menetlus, mis on ette nähtud artikliga kakssada kaheksateist Euroopa Liidu äh, Äh, toimimislepingust on juba iseenesest väga kompleksne, kuid äh, arvestades seda teatavat keerukust, ei peaks meie seda veelgi keerulisemaks muutma, vaid äh, pigem valima absoluutse miinimumlahenduse, muidu läheb selleks liitumiseks aastaid ja see oleks väga kahetsusväärne ja selgitan äh, ka lühidalt, miks, nii et äh, see asi peaks toimuma nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et asi on põlenud juba mõnda aega. konventsiooni süsteemis on teatav ebatasakaal, mis on teatav anomaalia ühtlasi. kõik liikmesriigid äh, küll peavad alluma Euroopa Inimõiguste Kohtu väliskontrollile, sealhulgas ka ühenduse seadusandluse rakendamisel, samas aga Euroopa Liit ei pea alluma sellele kohtule. ja nagu me täna hommikul juba ka rääkisime, ja praegu ei või Euroopa Liit olla siis kohtu ees äh, osapooleks, see muidugi tekitab tõsiseid raskusi lahenduste rakendamisel, äh, näiteks äh, Matthewsi juhtumi puhul me nägime seda väga hästi. juba kaua aega me oleme lubanud oma kodanikele, et need raskused eemaldatakse, praegu on käes võimalus seda teha ja seda tuleks teha kiiresti, ilma viivitamata ja veel üks põhjendus Eh, miks eh, see liitumine on eh, nii oluline. Lissaboni lepinguga on inim-, on põhiõiguste harta, nii nagu täna hommikul ka öeldi, jõustunud. tegemist on kõige kaasaegsema ja täiuslikuma instrumendiga taoliste instrumentide seas ja see on siis jõustunud, nagu ma ütlesin. me mõistame selle harta öö, rikkust ja komplekssust, see võtab üle väga palju nendest õigustest, mis on öö, Euroopa Inimõiguste konventsioonis kirjas ja näeb ette, et Euroopa Kohus äh, peab neid miinimumina ka rakendama. see tähendab seda, et esimesest detsembrist kaks tuhat üheksa on Luksemburi kohtu kohus tõlgendada või rakendada läbi harta sätteid, mis on tihti Euroopa Inimõiguste konventsioonis äh, probleeme tekitanud konventsioonisüsteem on tähendanud seda, et meie kohus Strasbourgi kohtul on äh, Äh, vaja tõlgendada lõppfaasis autentselt seda konventsiooni. ilma Euroopa Liidu liitumiseta ei saa me seda teha, aga Euroopa Kohtu kohtulahendite puhul, kus see rakendab hartat, kui asi puudutab juhtumi sisu. ja nüüd jõuame kõige olulisema juurde. meie kaks kohust, Luksemburi äh, ja Strasbourgi kohus, mõlemad peavad olema valmis, mõlemad peavad suhteliselt täitma oma põhieesmärki kõigepealt. Euroopa Liidu kohus, ta on Euroopa seadusandluse ra õigesti rakendamise garant ja nendel on monopol selle kontrolli osas. meie Euroopa Inimõiguste Kohus jällegi on Euroopa Inimõiguste Konventsiooni tõlgendamise osas monopoliseisundit omav me ei saa asendada riiklikke või ühenduse institutsioone liikmesriikide või aluslepingute tõlgendamisel. ja seega kõigepealt jah, meil on vaja äh, seda, et Euroopa Liit liituks konventsiooniga nii kiiresti kui võimalik, see on väga oluline. ja alati ongi kõige lihtsam seda teha siis, kui asjad äh, hoida selged ja lihtsad, see põhimõtteliselt tähendab seda, et äh, konventsiooniga liitudes peaks Euroopa Liidust saama täisosaline selles konventsioonis täpselt niimoodi, nagu teised lepingupooled seda on, lepinguosalised see on. seega Euroopa Liit äh, liitub riikidega, keda seovad ühtsed õigused ja kohustused konventsiooni raames, konventsiooni rakendamises ja me kõik teame, et konventsioon käsitleb neid võrdsetena. Euroopa Liidu liitumise eesmärgiks on alati olnud just see, et tagada see, et Euroopa Liitu Euroopa Liit alluks samasugusele väliskontrollile nagu liikmesriigid, seega neil on täpselt samasugused õigused ja kohustused konventsiooni all nagu liikmesriikidel ja võrdsus konventsioonis on äh, võtmepõhimõte ja nüüd see hakkaks siis äh, kehtima ka Euroopa Liidu jaoks, kuid me muidugi teame, et Euroopa Liit ei ole riik ja sellest ei saa ka mööda vaadata, kui me vaatame konventsiooni äh, modus operandit. artikkel kaheksa Lissaboni lepingust Äh, kutsub üles äh, sellele, et arvestatakse Euroopa Ühenduse õigustiku eripäradega ja see on täiesti õige. Euroopa Liidu ja teiste lepingu osapoolte vaheline täielik võrdsus ei ole võimalik ega ka soovitatav, kuid kui me valmistume liitumiseks ette, peaks meid äh, suunama just nimelt see üks juhtpõhimõte, et, et konventsiooni osapooled on võrdsed ja er-, ja erisused on lubatud ainult siis, kui tuleb tõesti Euroopa Liidu õigustiku eripära kaalumisele võtta ja me peame üritama ühenduse puhul kasutada siis täpselt seda režiimi, nii palju kui on see võimalik, nagu li-, nagu riikide puhul. mitte lihtsalt sellepärast, et see on kõige lihtsam lähenemine, kõige kiiremini saavutatav tulemus, vaid peaasjalikult sellepärast, et me ei saa jätta sellist muljet, et me konventsioonisüsteemi sees loome kellelegi ehk siis ühendusele sel-, antud juhul privileege, minu meelest see oleks küll täielik karuteene Euroopa ühendusele. see õõnestaks ühenduse usaldusväärsust, kuigi samas osas, eh, kuigi just eh, tahetakse suurendada seda usaldusväärsust liitumisega ning eh, allub siis Euroopa Ühendus samale väliskontrollile nagu liikmesriigid. ja tulen tagasi oma alguse juurde, jah, on täiesti ilmselge, et ühenduse õigustiku eripärasid tuleb arvestada ja seda muidugi ma oleks teinud, ma arvan, ka siis, kui Lissaboni leping seda äh, nõuaks. kahe tuhande teisel aastal äh, tellis äh, Strasbourgi Euroopa Nõukogu tehnilise uuringu õiguslike ja tehniliste küsimuste osas äh, Euroopa Liidu liitumise kohta ja sellest räägiti ka täna professor Žakovist ja seal on täiesti selgelt kirjas, et Euroliit, Euroopa Liit jagab pädevusi liikmesriikidega ja see ongi üks eripära ja sellega tuleb arvestada ja keegi seda ei va-, ei vaidle sellele vast vastu. meie kohus äh, peab arvestama, kuidas on äh, pädevused jagatud äh, Euroopa Liidu liikmesriikide ja, ja ühenduse vahel. ja ettepanekud selles osas tulevad, tuleb sügavuti läbi vaadata. nii nagu ka teiste ettepanekute puhul, selleks, et tulla välja selliste lahendustega, mis on rahuldust pakkuvad kõigile osapooltele. mõistagi kus Euroopa Ühenduse õigustikul on mingisugused eripärad, millega tuleb arvestada, siis, siis tuleb ka süsteemi eripäradega, konventsioonisüsteemi eripäradega arvestada Euroopa Liidul, me peame kohandama seda konventsiooni, et eh, see saaks arvestada Euroopa Ühenduse eripärasid, kuid samas tuleb jääda muidugi selle eh, konventsiooni põhiiseloomu juurde ja veel üks, üks märkus, mis minu meelest on väga oluline, siin ma viitan äh, siis hüvitisi äh, riigi tasandil, nende, neid tuleb kaaluda, neid tuleb uurida, kuid me peame sellele vaatama kindlasti äh, värske pilguga. see on äh, kõige olulisem küsimus. Strasbourgi kohtus meil on vaja tõhusat juurdepääsu, teatavat juurdepääsu kodanikele. ja seda muidugi tuleb äh, sügavalt juurida. kohtunik Tiilemansi seisukohti täna hommikusest kohtumisest äh, ei tohiks ka kõrvale lükata. kuid äh, mulle tundub, et esialgu võiks pidada arutelu selle kohta, et kas äh, kõik muud kohtuinstantsid tuleb äh, läbida, enne kui teatud tehnilised instrumendid mängu tulevad. Need instrumendid minu meelest on väga olulised ja mõtleme ilmselt samas suunas äh, äh, Luksemburgi ja Strasbourgi kohtutes. ja me ei kõhkle teineteise adekvaatsuses, see on võtmeküsimus, me oleme Euroopa Kohtuga mitu korda kohtunud ja kõik me oleme väga avatud koostööle, me peame hindama seda, kui oluline see kui olulised on sellised olukorrad, kus äh, liikmesriikide kohtud äh, keelduksid viitama äh, Luksemburi Euroopa Kohtu eelotsustele. mulle tundub, et liikmesriigid, institutsioonid võivad jah, olla mures selle pärast, kuid selles osas tulebki välja saata väga õige sõnum. kolmandaks, kui me räägime ajakavast, me ei saa kafkalikult läheneda sellele, see lihtsalt ei ole võimalik, mingil hetkel tuleb lahendus leida, sellepärast et inimeste elu peab edasi minema. ja seega äh, algus, siis see, sellega seoses teatavad äh, asjad tuleb lihtsalt kõrvale lükata. nüüd veel üks märkus, tuleb hinnata seda, kui oluline on see, et kõik äh, kohalikud instantsid oleks läbi käidud. kui meil oleks mõni liikmesriigi kohus, kes omavaheliselt käitub ja keeldub pöördumast äh, Strasbourgi Euroopa Kohtu juurde, me peame mõtlema, mis siis peaks, mis siis saab. ja me peame hindama, mis siis hakkab juhtuma, me peame olema aruteludes avatud. Äh, kuid üks proble-, üks probleem on minu jaost üsna selge ja ma ei tea, kuidas asjad arenevad. kui kohus teeb otsuse piirata komisjoni mandaati esmase seadusandluse osas siis mulle tundub, et tegemist oleks piiranguga, eh, mis eh, oleks nonsenss. ja lõpetuseks, eh, te viitasite oma raportis ka kohtu töökoormale. jah, see on oluline küsimus, kas liitumine suurendab kohtu töökoormat? jah, mõneti, kuid see koorem kasvaks väga tagasihoidlikult. seda sellepärast, et täna juba kohus äh, tõlgendab äh, koht, äh, riikide kohtute otsuseid pärast seda, kui Luksemburi kohus on oma eelotsuse teinud. nii et me peame sellele väga tõsiselt mõtlema. protokoll neliteist jõustub alles järgmise aasta juunis. me kohtusime Interlakenis ja Äh, rääkisime just nimelt sellest, kuidas meie tööd nii tõhusaks muuta kui võimalik, arvestades seda, kui suur meie töökoorem on. ja muidugi tuleb siin mäik-, mängu ka subsidiaarsuse põhimõte, me ei ole sellest sugugi loobunud. ja tuleb mõista, et äh, kohtu poole pöördujatel on äh, võimalus lahendust saada siiski ennekõike riiklikes kohtutes kuid nüüd me näeme väga suurt hüpet, Euroopa Liit on osapool nüüd tulevikus konventsioonist, kuid ka vastutab selle eest ja mõnes mõttes saab ise kujundada oma, oma saatust ja lõpetuseks, mis kõik peitub selle liitumisega, seda ei saa lihtsalt kaaluda töökoormaga. selle liitumine toob endaga kaasa mäl-, märksa tasakaalustatuma olukorraga, see vastab meie põhimõtetele kui me räägime põhiõiguste kaitsest, sellest, et riigid peavad olema võrdsed ja, ja Euroopa Liit peab olema osapool. härra esimees, need on need põhjused, mille pärast minu meelest Euroopa Liit peaks nii kiiresti kui võimalik liituma Euroopa Inimõiguste konventsiooniga. sellepärast, et põhimõtteliselt me räägime ju Euroopa põhiõiguste tulevikust ja nemad annavad, on ju osa meie ühisest äh, äh minevikust. Äh, suur tänu Äh, proua kohtunik. nüüd äh, annaksin sõna meie kolmandale eksperdile, eksperdile selles voorus, Joonas Kristoffersen, kes on äh, Taani Inimõiguste Instituudi tegevdirektor. suur tänu, härra esimees, parlamendisaadikud praegu on mul väga raske eh, eriti midagi lisada väärtuslikku sellesse arutelusse, see on olnud eh, juba väga viljakas ja intensiivne ja eh, järgiksin oma sõnavõtus siis parlamendi raporti ülesehitust, see on suurepärane raport, nii et jääksin selle struktuuri juurde. Taani Inimõiguste Instituut on riiklik inimõiguste institutsioon, me oleme sõltumatu meil on päevakorras alati ainult üks punkt, inimõigused, ja sellest me ka lähtume. meil on mandaat äh, olla nõunikuks valitsusele ja parlamendile Taanis inimõiguste küsimustes ja seesama mandaat kehtib meil ka Euroopa Parlamendis, mis tähendab seda, et ma ei jaga siin täna oma isiklikke arvamusi, vaid räägin äh, oma professionaalsest vaatevinklist ja üritan äh, siis äh, mitte oma usaldusväärsust ohtu seada ja räägin nendest asjadest, äh, mis on võib-olla natuke lihtsamad ja osa oma ja annaksin äh, võimaluse siis võib-olla kirjalikult lugeda minu täisettekannet, ma annan need sekretäriaati härra Wolfgangile. kõigepealt läheksin kohe ühe elemendi juurde, mis minu meelest võiks lisada sinna raportisse võib-olla pärast peatükk äh, lõiget number kaks, nimelt et vastavalt äh, protokollile kaheksa on öeldud seda, et äh, et Euroopa Liidul on kohustus liituda sellega ja et parlamendil muidugi on roll tagada see, et need piirangud on ka kontrollitud ja oluline on võib-olla lisada siinkohal ka seda, et pärast lõiget kolm tuua sisse uus element, eh, nimelt siis Euroopa ühenduse õigustiku iseloomu säilitamine, seda praegu raportis konkreetselt minu meelest välja ei tooda, kuid volinik Reding ütles, et see on osa komisjoni mandaadist ja see on ka väga oluline põhimõte, sest et tuleb mõelda, mida see kõik tegelikult tähendab, kas see tähendab seda, et liikmesriikide ja ühenduse vahel on jah, võim jagatud, pädevused jagatud või mida see tähendab? ülevaatemehhanismi osas, äh, kuidas see kõik on seotud selle erielemendiga, mida see tähendab äh, põhiõiguste harta põhimõtete ja õiguste vahel, millised on nende põhiõiguste, väärtuste ja õiguste vahelised suhted, nii et siin on üsna palju asju, millest võiks rääkida. nii et ma arvan, et selle kõik võiks raportisse sisse panna lõige kolm viitab äh, raport äh, vajadusele mõjutada liikmesriikide eriomast olukorda konventsiooni ja selle protokollide suhtes, erandite ja reservatsioonide suhtes ja selle põhimõtteliselt kokku äh, protokolli artikliga kaks, kuid huvitav on siin kindlasti see, et reservatsioonid ja erandid ei mõjuta Euroopa Liidu õiguslikku olukorda seoses konventsiooniga vastavalt äh, raportööri, kuid minu meelest vot just see küsimus äh, mõju, kujunebki kindlasti kõige raskemaks, ma tulen mõne hetke pärast tagasi, kui ma räägin juba lõikest number neli. aga enne seda veel üks küsimus, millest täna ei ole räägitud, nimelt äh, erandid, mida teha eranditega, kui mõni liikmesriik otsustab äh, Äh, inimõiguste konventsioonis võtta teatava erandi, kuidas see ühenduse obli-, äh, kohustusi mõjutab ja kuidas teised liikmesriigid siis nagu suhestuvad sellesse. vastust mul ei ole, sellest ei ole veel räägitud ja ma arvan, et see on kindlasti asi, mida tuleks läbirääkimistel arvesse võtta. lõige neli puudutab ühte võtmeküsimust, nimelt, et millega siis Euroopa Liit peaks liituma, kas konventsiooniga ainult või ka lisaprotokollidega. volinik Reding rääkis kahefaasilisest lähenemisest. kõigepealt anname ühendusele võimaluse, mis nad tahavad teha ja siis nad peavad otsustama, mida nad teevad ja see tähendab seda, et lihtsalt lükatakse see raske otsus äh, tulevikku. liidu vaatevinklist on täiesti selge, et äh, liikmesriikide kohustused konventsioonide suhtes ei mõjuta absoluutselt Euroopa Liidu liitumist konventsiooniga. kuid miks on siis see sisse kirjutatud protokolli põhimõttena, et äh, liikmesriikide seisukohad tuleb arvesse võtta ja et erinevus, et erandid ja reservatsioonid äh, tuleb arvesse võtta. probleem sellega on järgmine ja raske on see probleem. kui riik tuuakse Strasbourgi kohtu ette, kus nendel on eraldatud erand või reservatsioon või kus nad on mitte liitunud protokolliga, siis võib tekkida, et see riik istub komisjoniga kostjalauas kõrvuti äh, ja ütleb, et äh, ja ühendus ütleb, et meil ei ole mingisuguseid kohustusi selles osas ja see paneks riigid väga raskesse olukorda, sellepärast et ühendus justkui peaks järgnema, riik ei saa. kui äh, riigil ei ole täisobligatsiooni Strasbourgi suhtes, peaks ühendusel see olema, ühendusel peaks see kohustus olema. kui me selle lähenes, lähenemise õigeks kiidame, selle valiku nii-öelda, mida see siis tähendab ühenduse liitumisele, põhimõtteliselt see tähendab seda, et kogu see asi oleks auklik. kui me vaatame konventsiooni ennast, siis vähemalt kümme Euroopa Liidu liikmesriiki on esitanud teatavaid reservatsiooni Euroopa Inimõiguste konventsiooni teatavate osade suhtes. protokoll üks osas on kümme liikmesriiki reservatsioone esitanud ja veelgi enam äh, riike on neid, kes on esitanud teatavaid märkusi. protokoll neli, kuues riigis on äh, Äh, reservatsioonid, äh, mõni ei ole isegi allkirjutanud, kolmas protokoll, kolm ei ole kas ratifitseerinud, allkirjastanud, vaid kahe, ja kaheksandal on reservatsioone või erandeid ja protokoll number kaksteist, äh, üldine diskrimineerimise vastane keeld, selles osas kakskümmend liikmesriiki ei ole kas ratifitseerinud või allkirjastanud seda instrumenti. mida meie siis soovitame? et juhul, kui Taani kaevatakse Strasbourgi kohtusse, siis Euroopa Liidu õigustiku alu, Euroopa Liidu õigustiku alusel eh, mis siis saab, kui Taani ütleb, et meid protokoll kaksteist ei su-, eh, seo, Euroopa Ühendus ütleb, et jah, meid aga seob, ega selline asi ilmselt ette ei tule. aga minu meelest Euroopa Parlament peaks küll toetama nii laia liitumist äh, selle konventsiooniga taani keeles väidetavalt öeldakse, et asi on auklik nagu Šveitsi juust. vot meie meelest see konventsioon ongi auklik. kaheksas lõige, ma sellele eriti ei viita, see on tehniline, viitab siis äh, liitumise tehnilistele aspektidele, aga raportööri ja teiste tähelepanu pööraksin äh, Euroopa Nõukogu juhtivkomisjoni otsusele kahekümne kaheksandast juunist kaks tuhat kaks. kaheksa aastat tagasi juhtivkomisjon viitas äh, peamistele küsimustele, millele tuleks, mis tuleks lahendada tehniliselt ja lisaks sellele oleme rääkinud mõnedest nendest asjadest juba täna kohtuniku koha osas ja, ja nii edasi. lõige kuus, äh, siin me räägime äh, riikidevahelistest kaebustest. on tehtud ettepanek, et Euroopa Ühendus ei peaks äh, olema osapool nendest, kas kogu selles mõttes, kas kogu selles asjas mõte siis ei peitugi, nii nagu kohtunik Tulkens ka ütles, et Euroopa Liit oleks osapool äh, selles konventsioonis nagu kõik teisedki, miks ta peaks olema ainus äh, erandiga osapool, kes äh, riikidevahelistes kaebustes. me pea, Euroopa Ühendus peaks nõustuma ka selle kollektiivse garantiiga, mida kuuskümmend aastat on Euroopa konventsiooni süsteemis kasutatud, sellest ei saa erandit nõuda ühendus, see on ülioluline element. mitte küll praktikas, aga poliitikana ja teoorias Euroopa inimõiguste konventsiooni all on täiesti selge, et Euroopa Liidu vaatevinklist võib öelda, et Euroopa Ühenduse üks eripärasid on see, et need menetlused on väga selged ajakavad ja me ei saa nõuda uusi ajakavasid konventsiooni alt, aga see ongi liitumise tulemus. et tulevad mängu uued vastutuskohustused, vastutusmehhanismid ja sellepärast tahetaksegi liituda sellega. lõige seitse puudutab otseselt seda, kes peaks olema kostja Euroopa konventsiooni juhtudel. põhimõtteliselt et riigi vastutus äh, allub rahvusvahelisele õigusele, te võiksite selle lause sinna sisse panna, kuid need kolm äh, kategooriat on siin väga hästi üles loetletud. ja praktikas muidugi on äh, hageja see, kelle, kes otsustab, kelle ta kohtusse kaebab. ja siis äh, liikmesriik ja ühendus võivad omavahel vaielda, kes vastutab selle eest ja see otsus siis, lõppotsus, võib tulla Euroopa Inimõiguste Kohtust, nii nagu on ta varemgi otsustanud selles osas, et et kes all-, kes äh, rahvusvahelise õiguse alusel äh, kohtu ette peab tulema, näiteks nagu ÜRO ja Euroopa Liidu vahelistes kaasustes varem. nii et see ei ole suur probleem rahvusvahelised õigussüsteemid saavad, määravad selle ära, kes on vastutav osapool. ma muidugi saan aru, et Euroopa Liidu töötajatele see asi on üks suur tüliõun ja tahavad tuua siia lisasätteid sisse, et asi veelgi keerulisem oleks. ja muidugi kaaskostja menetlus on üks väga keeruline asi, mis süsteemi sisse tuuakse, sellest räägitakse lõigus number kaheksa ja põhimõtteliselt äh, äh, on meil kaks osapoolt ja kõik võivad mängida siis kolmandat osapoolt. Euroopa Komisjon on seda teinud juba varem, olles siis kolmas osapool ja see on minu meelest väga hästi toiminud, isegi kui ühendus pole olnud äh, selle süsteem, pole siis olnud osapool kuid äh, kas ühendus ei võiks lihtsalt ära otsustada, et kas nad on ühenduse, kas see on süsteemi liige või mitte, on samasugune nagu kõik teised ja miks peaks ühenduse jaoks äh, uue süsteemi välja mõtlema, sellepärast et tegemist on Euroopa Liiduga. miks Euroopa Liidul peaks olema mingisugune eeliskohtlemine äh, Eh, või miks teda peaks nägema kuidagi erilise liikmena. las ta liitub ja las nad järgivad reegleid nii, nagu ette on nähtud ja, ja, ja nii vähe erimeetmeid võiks nende puhul rakendatavad olla kui võimalik. põhimõtteliselt mulle tundub, et kogu selle ettevõtmise tulemuseks on see, et Euroopa Ühendus on eh, vastutajaks rohkemates eh, juhtumites siis kui seni, volinik Reding tõi siin äh, näite, et kui riik Euroopa Inimõiguste Konventsiooni kohuseid eirab, äh, rikkudes Euroopa Ühenduse seadusandlust, siis äh, ühendus peaks olema kaaskostjaks, ei, mitte kaaskostja, vaid peaks olema ainus kostja, sellepärast et kui tõesti Euroopa Ühendus on see, kes on sundinud riiki rikkuma kuivõrd nagu öeldud, riigid siis, Euroopa Liidu liikmesriigid järgivad Euroopa õigustikku, siis vastutab selle eest Euroopa Ühendus ju. Bosfordi juhtumis oli täpselt samamoodi küsimärk, kuidas see lahendada. see tuleb ära määrata. kuid mulle tundub, et Euroopa rollil, roll saab tulevikus olema suurem, kui see raport võib-olla praegu siin ette näeb. see on keeruline küsimus ja see on kindlasti üks need, nendest punktidest mis läbirääkimistel ja täiesti õigustatult äh, tekib äh, üheks keerul-, kujuneb üheks keerulisemaks punktiks. ja minu meelest oleks mõistlik, kui selles raportis oleks äh, ka kohtusse pöördumise õiguse küsimus ära määratletud täpselt, see miks mitte paragrahv, lõik kaheksa võiks see olla. siin on lihtsalt öeldud, et seda tuleb kaaluma, ma olen täiesti nõus sellega, professor Timmermans rääkis sellest juba ja see tõesti on väga keeruline, kuid põhimõtteliselt ei saa me ju nõuda äh, Euroopa Liidu kodanikel pöörduda nendesse kohtutesse koduriikides, mida olemas ei ole. põhimõtteliselt meil täna ei ole sellist äh, äh, tõhusat süsteemi paigas kõikides Euroopa Liidu õigustiku valdkondades. seda me oleme juba ju näinud fosforuse juhtumisel, juhtumis nii et minu meelest on täiesti võimalik leida valdkondi, kus me saame näidata, et Euroopa kodanikul ei ole piisavat juurdepääsu kohtuinstantsidele ja miks? sellepärast, et see ei ole mingisugune äh, meede kodanike jaoks, see on meede kohtute koostööks ja seega ei ole see üksikisiku kätes äh, seda koostööd tagada, me ei saa neid äh, nõud, neilt nõuda, et pöörduge kohtute poole, kui neid kohtuid ei ole olemas. väljapääs äh, võib-olla oleks leida kuldne kesktee, mis ei tekiks erilisi probleeme, nimelt kui Luksemburi kohus ütleks, et me kutsume liikmesriikide kohtuseid üles äh, saatma eelotsused meile siis, kui tegemist on tõesti põhiõiguste probleemiga ja siis äh, rahvuskohtud võiksid pöörduda Luksemburi poole ja see tähendaks seda, et rohkem läheks asju Luksemburi kohtusse, enne kui nad jõuavad Strasbourgi ja see tegelikult äh, ei eelda muutusi Lissaboni lepingus. mis minu meelest on suhteliselt hea viis, kuidas need probleemid lahendada. aeg on mul nüüd läbi aga üks märkus veel küsimusele, mis on kaks korda tõstatatud äh,, härra Messerschmidt ja härra Punš. mis teha siis, kui õigused on, äh, vastandatakse õigused äh, harta ja Euroopa inimõiguste vahel? ja standardvastus oleks siin see, see, mis annab suurema kaitse ja see on küll selge, aga kui tekib äh, õiguste konflikt, siis tuleb see konflikt ju lahendada kuidagi ja ühenduse töötajad kindlasti arvavad, et Luksemburgi kohus on see, kes selle peale lahendama inimõiguste eest võitlejad ütlevad, et Strasbourgi kohus on see, mina olen inimõiguste eest võitleja ja seega ütlen, et Strasbourgi kohtul on lõppsõnaõigus konventsiooni osas. Nemad peavad selle köiel kõndimise ära tegema ja me oleme seda juba näinud, Van Hoferi juhtum, kurikuulus, mis puudustas äh, õigust eraelule, Bundesverfassungsgerichtshof otsustas selle ära, siis kaevati see edasi. nutikatel inimestel oli hoopis teistsugune lahendus meeles ja lõpuks jõudis asi Strasbourgi kohtusse ja nemad otsustasid lõpus selle. ja nagu ma oma saksa kolleegilt aru saan, see on jõudnud saksa süsteemi ringiga tagasi ja leiti uued lahendused ja see on siis üks selline lõputa lugu põhiõiguste kaitse osas, aga süsteem tuleb lihtsustada ja minu meelest Strasbourgi kohus võiks tegeleda nende asjadega, millega ta peab tegelema, ärgem ajagem asju liiga keeruliseks, sest et see võib olla väga keeruline, kõik see lugu. aga ma loodan, et Euroopa Liit liitub enne viite aastat, ma panin aga ma lugesin eile komisjoni Taani infokirjast, et äh, nad veavad juba kihla ja ütlevad, et viie aasta päeva, viie aastaga seda küll ei juhtu. suur tänu. nüüd on meil aega pidada maha väike arutelu ja kolleegid ning otse loomulikult ka eksperdid võivad sõna võtta. kõigepealt härra Prons, palun. Thank you, Mr President um.... ma tänan. kõigepealt üks väga kiire küsimus. ma arvan, et sellel on ka kiire vastus tulemas. ja siis on mul üks avaldus. siin on öeldud, et mitmed Euroopa Nõukogu liikmesriigid, sealhulgas ka Euroopa Liidu liikmesriigid, ei ole alla kirjutanud või neil on reservatsioonid mitmete protokollide osas mis konventsiooni lisas on. täna hommikul me saime aru nii volinik Redingult, et ei ole veel otsustatud, millised protokollidele Euroopa Liit alla hakkab kirjutama. nüüd küsimus, kui Euroopa Liit kirjutab alla protokollile, mida liikmesriik ei ole allkirjastanud, siis ma eeldan, et see protokoll muutub siis osaks Euroopa Liidu õigustikust ja siis on ka täitmisele pööratav selles liikmesriigis, mis sest, et valitsus on otsustanud sellele mitte alla kirjutada. aga minu avaldus nüüd puudutab seda viimast küsimust, mida härra Kristoffersen nimetas, et mis juhtub siis, kui tekib õiguste kokkupõrge. härra Kristoffersen ütles, äh, ta tõlgendas seda ja ütles, et millise kohtu mm, õigused ülemuslikud sellisel juhul on. ma arvan, et hoopis tähtsam küsimus on, et kus üks õigus lõpeb ja teine õigus algab. kui teil on kaks põrkuvat huvi, näiteks sõnavabadusõigus ja e, võib-olla usuvabadused ja muud õigused, siis selle asemel, et lasta neil külg külje kõrval eksisteerida, Orwell ütles, et see on valge-must e, vastuolu ühel ja samal ajal põrkuvad ideed, aga Euroopa Nõukogu peaks maha istuma ja uuesti kirjutama lahti selle, kus lõpeb sõnavabadus ja kus algavad muud äh, õigused. nii et mingisugust kahtlust siin ei jääks ja et kohus ei oleks siis sellises täbaras olukorras, et peaks iga kord konkreetsel juhtumil otsustama eraldi. Muchas gracias, presidente. <clears throat> Yo quería eh, eh, consultar con el. suur tänu. mina tahtsin küsida ühe küsimuse Euroopa Nõukogu esindajalt. nimelt, ma arvan, et on tähtis et äh, Euroopa Nõukogu kutsuks kokku läbirääkimiskomisjoni. mida arvate teie sellest? minu teada parlamentaarse assamblee puhul on see isegi suisa kirja pandud. kas meil Euroopa Nõukogu puhul on mingi läbirääkimiste komisjon, kas selleks on siis ministrite komisjon või mõni osa sekretäriaadist? kes peaks seda tegema ja teiseks? Euroopa Liit Euroopa Liidult nõutakse üha rohkem, et ta kohtunike valimisel oleks äh, esindatud. kas see on üldse võimalik äh, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee raames, sest seal on ju omad kindlad reeglid. kuidas oleks võimalik erinevate assambleede tööd koordineerida nende reegleid kohandada nii, et Euroopa Parlamendi saadikud oleksid parlamentaarse assamblee kohtumisel kohal ja et nad sellel ühel päeval oleksid ka parlamentaarse assamblee liikmed. ma ei kujuta endale kuidagi ette, kuidas see võimalik võiks olla. ja mulle tundub, et palju lihtsam oleks, kui Euroopa Liit saadaks oma kandidaadid ja parlamentaarse assamblee esindajad nad siis ära valiksid, isegi siis, kui meil parlamendi esindajaid seal kohapeal ei ole. ma tean, et komisjon oma mandaadis on ka sarnase ettepaneku teinud, nii et tahaksin teada, kuidas seda kõike kavatsetakse rakendada. ja siis veel see küsimus, mille tõstatas Taani inimõiguste organisatsiooni esindaja. nimelt kuidas me saaksime siin Euroopa mandaati luua, sest me ju üritame siiski olla riigi moodi, aga me ei ole siiski riik. nii et nüüd tuleb välja, et Euroopa Liit ei saa nendest protsessidest osa võtta, sellepärast et see on ühenduse õigustikuga vastuolus ja et osa saaksid võtta ainult liikmesriigid, kes peavad samal ajal, kui nad seal kohapeal on, siiski kohaldama Euroopa Liidu õigustikku nii et ma arvan, et kui Euroopa Liidul ei ole võimalust äh, osaleda, siis peaks olema siiski mingi direktiiv, mida iga liikmesriik vastavalt oma äranägemisele kohaldab ja siis ei oleks meil olukorda, kus Euroopa Liidu ühte põhiõigust, nimelt õigust ennast kaitsta, ei ole võimalik äh, kohaldada. nii et me ei tohi lubada, et Euroopa Liit äh, ei saa kaitsta oma õigustikku. ja nagu öeldud, tegemist on menetlusega ühe liikmesriigi vastu ja õiguse kohaldamisel on neil väga suur mänguruum, see oleks minu küsimus. suur tänu. härra Tahv, palun uh,. uh mm, härra president uh,, uh... mul on kaks küsimust ma üritan nüüd ette näha, kuivõrd keerukaks igasuguse liitumislepingu ratifitseerimine võib kujuneda. võib-olla Euroopa Nõukogu esindaja selgitab meile, milline on see poliitiline Eh, kontekst, eh, mis seondub protokolliga neliteist, me teame ju, et eh, nüüd leping peab läbi minema neljakümne seitsmest parlamendist ja kakskümmend seitse on Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendid. Eh, nemad on need siis, kes Euroopa Liidu eh, lepingu poole peavad allkirjastama ja kiire see protsess kindlasti ei ole ja tahaks teada, millised kogemused on Euroopa Nõukogul senini kogunenud protokollide jõustamisega. parlamendil oleks see suur abi, kui ta kuuleks selle kohta. ja teine küsimus. me teame, et et põhiõiguste harta ja Euroopa Inimõiguste Konventsiooni vahel on palju ka lahknevusi ja harta on edumeelsem ja kaugemale minevam ja ka harta kohaldusala on laiem kui Euroopa Inimõiguste Konventsioonil. mis te arvate, kas pikemas perspektiivis sedamööda, kuidas äh, Luksemburgi kohtul koguneb äh, suurem kaasuste kogum inimõiguste vallas äh, ja need kaasused tuginevad põhiõiguste harta tõlgendusele, kas mitte pikaajalises perspektiivis ei juhtu nii, et Euroopa inimõiguste kohtusüsteem nõrgeneb. ja kas Euroopa Liidu liitumine Euroopa inimõiguste konventsiooniga äkki suurendab seda võimalust, et Euroopa Inimõiguste Kohtusüsteem hoopis nõrgeneb või teiselt poolt tugevdab Euroopa Inimõiguste Kohtusüsteemi. ma saan aru, et see on üsna äh, spekulatiivse iseloomuga küsimus ja ei lähe kuidagi kokku äh, nende lähimate ülesannetega, läbirääkimiseesmärkidega, mis meil on kõigepealt vaja ära lahendada. aga ma siiski tahaksin teada, mida teie sellest arvate, nendest spekulatsioonidest kui ekspert? Would... ma tänan, proua Kall sai sõna. ma tänan, Äh, ja vastan küsimusele, mida raportöör küsis. mina ka leian nagu raportöörgi, et tegemist on üsna keeruka ja problemaatilise küsimusega, et kuidas Euroopa Parlament hakkab osalema Euroopa Liidu kohtuniku valimisel. kas on teostatav see, et näiteks Euroopa Parlament valib kohtuniku ja siis parlamentaarne assamblee tugevdab Äh, või kinnitab ta ametisse veel omalt poolt, see on minu küsimus lisaks sellele, mis siin enne küsiti. Dare la parola ai nostri esperti per le risposte, possiamo cominciare direttamente. nii, ja nüüd annaksime sõna uuesti meie ekspertidele. härra Ulovati. Thank you, Mr Chairman. ma tänan, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin vastata sellele küsimusele, mis puudutab valimise menetlust ja ka konventsiooni üldist seisukorda ja protokolli neliteist. ja ma arvan, et Euroopa Nõukogu peasekretäriaat siis jätkab juba. nüüd, mis puudutab kohtunike väljavalimist ja ametisse valimist kõigepealt ma tahaksin veel kord üle korrata ja võib-olla ma palun, et härra esimees jaotab välja ka selle dokumendi, see on meie Parlamentaarse Assamblee koostatud dokument ja ma juba viitasin sellele oma sõnavõtus. nimelt informatsioon on koostatud meie sekretäriaadi poolt, mis puudutab kohtunike valimist Euroopa Inimõiguste Kohtusse. selles dokumendis on menetlus väga üksikasjalikult ära kirjeldatud, aga tähtis on sel puhul see, et me ei saa minna äh, kaugemale artiklist kakskümmend kaks konventsioonis endas. seal räägitakse eh, menetlusest, mis algab sellest, et iga konventsiooni osaline peab esitama nimekirja kandidaatide kohta ja kolm kandidaati eh, seab üles iga osa, konventsiooni osaline see on nõue, et Euroopa Liit peab ka selle nimekirja esitama, see on eeltingimus ja nõue, mida ei saa muuta, sest konventsioonis on nii kirjas. nüüd, mis puudutab ülejäänud protsessi, ma viitasin siin juba mitu korda ja lõikes viis raportis on sellest ka juba juttu. nimelt mitu küsimust on, mis vajavad selgitamist ja läbirääkimist. ühelt poolt siis Euroopa Parlament, teiselt poolt Parlamentaarne Assamblee peavad need asjad ära lahendama. näiteks eh, see protsess peab välja nägema nii, et kaks parlamentaarset organit eh, peavad läbirääkimise paralleelselt liitumisläbirääkimistega ja miks see niivõrd vajalik on? aga sellepärast, et assamblee kohtunike alamkomisjon omab väga spetsiifilist staatust, ta koosneb äh, poliitiliste fraktsioonide esindajatest, aga mitte suveräänsete riikide esindajatest. mis tähendab seda, et äh, konventsiooni osalise kaasamine ja Euroopa Parlamendi kaasamine on väga teretulnud. sest paljudes rah-, paljud rahvusparlamendid, nagu juba öeldud, on kaasatud sellesse kohtunike äh, ülesseadmise protsessi. aga nüüd, kuidas Euroopa Parlament tahab olla kaasatud, see on midagi, mille teie ise peate ära otsustama kõigepealt. ja siis peate juba parlamentaarse assambleega läbirääkimisi pidama või ära otsustama need asjad töörühmade tasandil. sest on vaja selgeid eeskirju, selgeid reegleid selle kohta, mil määral Euroopa Parlamendi saadikud saavad osaleda äh, kohtunike valimise alamkomisjoni töös. arvestades seda, et konventsiooni osalisel on ka õigus olla seal esindatud, nii nagu praegu kombeks on. ja nagu alamkomisjoni töökord ette näeb. nüüd, mis puudutab äh, ettepanekut Euroopa Parlamendi õiguse kohta olla esindatud äh, parlamentaarse assamblees, kui toimub kohtunike hääletamine. ma arvan, et see on jälle asi, mida kaks institutsiooni peavad omavahel läbi arutama. tähtis on, et me hakkame neid asju arutama. ja mõned küsimused on selged ega nõuagi erilist arutamist. see, et konventsiooni osalised omavad õigust esitada kandidaatide nimekiri. see on absoluutselt kindel aga äh, parlamentaarne assamblee ja Euroopa Parlament juba otsustavad ära, kuidas see selekteerimise protsess käib. ja kuidas siis hakkab asi olema parlamentaarse assamblee menetluses. ma arvan, et asjad on selles mõttes selged, sellepärast et Euroopa Inimõiguste konventsioonis on üht-teist juba konkreetselt kirja pandud. ma tahan teile anda äh, sellise sõnumi, et see, kuivõrd teie tahate osaleda kogu protsessis, on teie otsustada. ja siis meie kaks institutsiooni üritavad seda läbi rääkida ja kehtestada selged reeglid, millest kinni pidada. ja see peab kokku minema siis konventsiooni enda sätetega. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Tulkens, palun, kui soovite. kõnelejal pole mikrofoni. Oh pardon, excusez-moi. Je n'ai évidemment pas de compétence du tout pour évoquer euh, cette question de... jah, mul tegelikult ei ole mitte mingit pädevust rääkida siin kohtunike valimistest. meie, minu jaoks on väga tähtis, et meil oleks Euroopa Liidu kohtunik, kes jagab Euroopa Liidu väärtusi ja siinset õiguskultuuri. aga kuidas teda valitakse, see, selle juures on kõige tähtsam minu arust see, et ta lihtsalt esindaks Euroopa Liidu väärtusi, valimine on juba teie teha. siis need mi, erinevad põhiõigused, mis võivad omavahel võitlusesse astuda. ja et meil on siin erinevad õigused, osad hartas, teised konventsioonis ja et seal võib tekkida vastuolusid. jah, sellest räägiti siin päris palju, räägiti sellest, et äh, tuleb äh, tagada kindlasti staatus siis räägiti siin Hannoveri kaasusest Saksamaa vastu, mida ju igaüks tunneb. ja mis puudutab tõlgendusõigusi, jah, siin on jällegi erisusi harta ja konventsiooni vahel ja see tuleb kuidagi omavahel kooskõlla viia. ma arvan, et Lissaboni leping on selle isegi ühe kohustusena kirja pannud. aga tegemist on nii üldise asjaga, et ma lihtsalt ütleksin ka väga üldiselt. nüüd see protokolli küsimus. minu arust Shakee äh, raportis on see väga ilusti kirjas. liitumine protokolliga jah, tegemist on tähtsa küsimusega, hardast tulenevate õigustega, need tuleb ka ratifitseerida otse loomulikult, mittediskrimineerimine ja protokoll kaksteist ja see on ju ka üks Euroopa Liidu suur soov, kuna tegemist on väga tähtsa rolliga, meil tuleb kaitsta inimesi diskrimineerimise eest ja meie oma äh, õigusalases töös oleme ju ka alati sellest lähtunud, nii et see on tegelikult ideaalne kandidaat, meil tuleks see kohe öö, rakendada ja kaitsta seda põhimõtet. suur tänu ja kes soovis veel sõna saada selles küsimuses? Ah, vuoi parlare? Eh? Sì. Come si chiama? Vuole prendere la parola anche il signor... annaksin sõna siis härra Froile, kas te sooviksite äkki sõna saada? ma vastan väga lühidalt kahele küsimusele, mis seni on jäänud vastuseta. Eh, küsimus tuli raportöörilt eh, selle kohta, eh, et milline on läbirääkimiste formaat ministrite komitee on see, kes Euroopa Nõukogu poole pealt otsustab selle formaadi üle. ma arvan, et see otsus äh, lähtub sellest, mida me juba täna paljudelt kuulsime. nimelt soovitakse, et need läbisrääkimised äh, viiakse läbi võimalikult kiiresti ja sujuvalt ja just sel eesmärgil võib olla äh, heaks mõtteks luua mitteametlik töörühm ja mitteametlik läbirääkijate rühm, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad ja mitte Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad. ning loomulikult Euroopa Komisjon on ka teretulnud osalema selles mitteametlikus töörühmas. sellega tagataks, et et liikmesriikide vahel tekivad ka head kontaktid ning see sidepidamine muutub kiiremaks ja lihtsamaks. ja seda me kuulsime ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee esindajalt, et mõlemad valitud organid etendavad läbirääkimisprotsessis väga tähtsat rolli. ja nüüd minu teine vastus. see puudutab parlamendisaadiku härra Tafi küsimust, et eh, millised õppetunnid on meil kogunenud ratifitseerimise eh, koha pealt ja siin peeti silmas protokolli number neliteist. protokolli neliteist ratifitseerimine on unikaalne poliitiline kogemus olnud. me peame meeles pidama, et ainult üks riik äh, oli asjasse segatud ja ei tohi unustada ka, et selle riigi valitsus tegelikult tahtis kiiresti äh, ratifitseerida selle protokolli. ma ei teeks siit väga kaugeleulatuvaid järeldusi, ütleks lihtsalt, tegemist oli üsna unikaalse kogemusega ja näitega enamik äh, liikmesriike nüüd äh, leiavad innustust juba sellest, et meil on unikaalne võimalus luua äh, ülekontinendiline mm, inimõiguste ala, kuhu kuuluvad kakskümmend seitse Euroopa Liidu liikmesriiki, nelikümmend kuus Euroopa Nõukogu liikmesriiki ja nad lähtuvad ühtide, ühest nendest samadest normidest, mille üle siis teostab järelevalvet Euroopa Inimõiguste Kohus. ma arvan, kui me seda eesmärki silmas peame, siis tõesti eh, kujuneb läbirääkimiste protsess kiireks ja sujuvaks. suur tänu, härra Tahv. Uh, ma olen väga tänulik selle üle, mis te ütlesite protokolli neliteist ratifitseerimise kohta, et tegemist oli sellise erakorralise ettevõtmisega. aga nüüd, mis puudutab läbirääkimiste pidamist eh, meie poole pealt. nimelt Euroopa Komisjon on see, kes läbirääkimised peab ja arvatavasti välisteenistus on see, kes osaleb ja ka mõni liikmesriik Forse il professor Christoffersen voleva intervenire? ja järgmisena härra Christoffersen, te soovisite ka sõna saada. Eh, Mr Brons asked a... suur tänu, härra Brons küsis, kas Euroopa Liidu liitumine näiteks protokolliga kaksteist tähendaks seda, et see protokoll on rakendatav liikmesriigis? see oli küsimus, vastus on ei. protokoll kaksteist 12 kuivõrd äh, ta väidetavalt äh, on mittediskrimineerimise ühtne standard, on juba Euroopa põhiõiguste hartas kirjas. ja selles mõttes see juba kehtib, see mittediskrimineerimise põhimõte Euroopa Liidus ja ühenduse õigustikus ja teatavad rakenduspiirangud on, kuid see ei tähenda seda, et see protokoll kui selline on siduv Ühendkuningriigile. Ühendkuningriigil on oma kohustused äh, sõltumatud sellest teiste liikmesriikide suhtes ja see puudutab kõiki kohustusi. see ei puuduta seda, millised on ühenduse kohustused ja sellepärast ma arvan, et põhimõtteliselt ühenduse äh, eesmärk peaks olema liituda ühendusega kõikidesse konventsiooni õigustesse ja siis liikmesriigid vaadaku ise. aga kuivõrd äh, riigid praegu ajavad vett sogaseks, kui selline lähenemine võetakse, siis on ühenduse liitumine minu meelest auklik ja tänane poliitiline reaalsus aga selline on ja sellepärast on see protokoll sõnastatud täpselt nii, nagu ta on sõnastatud. sest et erandite ja reservatsioonide vahel, liikmesriikide kohustuste vahel ei ole mingit seost ühenduse kohustustega ja põhimõtteliselt on see poliitiliselt kombakas. või, või siis ütleme, et ta on õiguslikult kombakas, aga poliitiliselt soovitav. kuidas äh, vastanduvaid õigusi piirata, miks me ei jätaks neid selliseks, nagu nad on? no toogem näite. kaks meeleavaldajat, kes on sama tee peal, mõlemat meeleavaldajat tuleb kaitsta teineteise vastu. ei saa öelda neile, et otsustage, kus nad äh, meelt avaldavad. Nende vahele tuleb joon tõmmata, et nad äh, tänavatel äh, kättpidi kokku ei lähe üks vana kaasus just selline oli. ühesa, üks ja sama õigus kehtis inimeste puhul, kes teineteisele vastu olid astunud. nüüd äh, mõttevabadus, teie mõte on hea, aga see ei ole võimalik. ja sellepärast on meil üldised reeglid, mille järgi siis kohus äh, konkreetsete juhtumite puhul otsustab ja parlament võib küll oma arvamust avaldada sõnavabaduse osas, aga ta ei saa midagi määrata, kohus võib selle arvesse võtta ja selline parlamendi roll ongi, olgu see siis Euroopa Parlament või ükskõik milline parlament. ja raportöör küsis, miks ma, miks mulle ei meeldi see kaaskostja menetlus. osalt ühendus on võrreldav riigiga, kuid samas on teistsugune. jah, teistsugune jah, aga kui me tahame seda süsteemi ikka tõsiselt võtta, siis miks peaks olema seal kirjas, et kui riik kaevatakse kohtusse, siis riik vastutab selle eest ja riik peab ennast kaitsma, sealhulgas ka ühenduse õigust kaitsma ja kui komisjon tahab sõna saada, siis ta võib sekkuda kolmanda osapoolena ju. see on täna täiesti võimalik ja see toimib väga hästi kui ühendus on vastutav, siis tuleb äh, kohtusse kaevata Euroopa Liit. ja tuleb leida mehhanism, kuidas vastutus kandub riigilt üle Euroopa Liidule, kui äh, hageja äh, kaebab kohtusse valekostja. ma ei tea, kuidas see toimib ja mina ei toeta kunagi sellist uut menetlusreeglit lihtsalt sellepärast, et ühendusele see mugavam oleks ühendus peab liituma teistega kõigiga võrdselt ja arvestama reeglitega, mis on juba paigas, aga see on kõik minu tagasihoidlik seisukoht siin. ja härra Tahv küsis, seal oletegi, härra Tahv? põhiõiguste harta ja on see tegevusevahelised vastuolud ja tõesti on risk, et kui liidutakse konventsiooniga, siis äh, võtab liit üle inimõiguste konventsiooni, hakkab neid mõjutama, vaba, vabandust. minu meelest Euroopa põhiõiguste harta standardid ja inimõiguste konventsiooni standardid ilmselt pärast Euroopa Liidu liitumist äh, ühtlustuvad, mitte ei teki nende vahel suuri erinevusi praegu Euroopa kohtu, kohus tegelikult kasutab võib-olla isegi kõrgemaid standardeid kui Strasbourgi kohus. ja see on harta alusel täiesti võimalik. kuid võib juhtuda, et äh, Luksemburgi kohus teinekord ei taha minna liiga palju kaugemale Strasbourgist, eriti kui need kaks asja, kuid kui need kaks süsteemi on omavahel väga lähedalt seotud. aga ma üldiselt arvan, et tulevikus me räägime suuremast harmooniast kui vähe, väiksem, vähesemast harmooniast suur tänu. härra Kraamer on sõna palunud. härra Kraamer vastutab siis äh, Euroopa Komisjonis nende küsimuste eest. jah, suur tänu, ma tahaksin väga lühidalt vastata küsimusele, mille esitas härra Prants. nimelt, kuidas liikmesriigi seisukohad, kuidas see liikmesriigi positsioon muutub, kui Euroopa ühendus liitub protokolliga, mida see konkreetne liikmesriik pole ratifitseerinud. vastuse me see leiame me protokollist number kaheksa Lissaboni lepingust lõikest kaks. nimelt, et liikmesriigi positsioon ei peaks sellest liitumisest mõjutatud saama. ja probleem, mis muidugi võib tekkida, on artikkel kakssada kuusteist lõige kaks. Euroopa ühenduse toimimislepingust, mis näeb ette, et rahvusvahelised lepingud, mille sõlmib Euroopa Liit, on siduvad Euroopa Ühenduse institutsioonidele ja liikmesriikidele. ja seega meie seisukoht on ja proua Reding seda ka rõhutas, et jah, tõesti on oluline, et liitumisleping, konventsiooniga liitumisleping näeb ette reegli, mille alusel kohustused äh, sisulistes äh, sätetes põhiõiguste ja inimõiguste osas. luuakse ainult sellisel juhul, kui samasugused sätted on ühenduse seadusandluses sees. tegemist on väga olulise poliitilise ja juriidilise küsimusega paljude liikmesriikide jaoks, mis tähendab seda, et, et täiesti jääb alles liikmesriikide senine äh, seisukoht loomulikult rahvusvahelise õiguse kohaselt ei saa liikmesriikide positsioone mõjutada, aga ka ühenduse seadusandluse puhul seda ei, kujul seda ei muudeta, mitte mingisuguseid lisakohustusi liikmesriikidele sellega ei peaks tekkima. liikmesriigid on seotud põhiõiguste osas täpselt selle järgi, mis on praegu sätestatud Euroopa Liidu tasandil hartaga, üldpõhimõtetega ühenduse õigustikus. aga ühenduse liitumine konventsiooniga meie meelest ei peaks lisama kohustusi liikmesriikidele inimõiguste valdkonnas. ja väga oluline on seda mitte unustada sellepärast et kui see on tagatud, et see nii on, siis äh, on tegemist täiesti poliitilise valikuga, kus Euroopa Ühendus on vaba oma valikutes ja saab ise otsustada, milliste protokollidega ta liitub. kuid väga oluline on need kaks asja omavahel lahku lõi-, lüüa, nimelt liikmesriikide äh, Äh, staatuse säilimine ning need üksikud protokollid, millega Euroopa Liit peaks liituma ja teiseks veel, kui lubate paari sõnaga kaaskoostöömenetlusest, mis siin härra Kristoffersen nüüd meil küsimärgi alla seadis. meie meelest on see liitumise üks nurgakividest, nimelt et ühendusele jääb see õigus, sellepärast et nagu kohtunik Timmermans ka täna ütles sisulistes küsimustes muutub vähe. tegelik lisandväärtus äh, peitub äh, menetluslikul poolel ja tõsiasjal, et Euroopa Liitu hakatakse esindama siis kohtumenetlustes ja konventsiooni osapoolena ja seega kaaskostja mehhanism on ülioluline. miks? seda sellepärast, et Strasbourgi kohtus näiteks oma tavaõiguses käsitleb ka selliseid äh, juhtumeid, kus Euroopa Liidu liikmesriik rakendab ühenduse õigustikku ja ta peab siis seda liikmesriiki selle õigusakti loojaks ja omajaks, kuigi tegemist on ühenduse seadusandlusega ja ainult läbi kaaskostja menetluse saab Euroopa Liit kaitsta oma öö, seadusandluse kooskõla konventsiooniga ja ka juhul, kui konventsioon leiab, et tegemist on ühenduse poolses tegevuses konventsiooni rikkumisega, siis see laieneb kohustus asi ära parandada kogu ühendusele sellepärast et kostja on ju kohustatud äh, tegema oma järeldused kohtulahendist, mis Strasbourgi kohus annab. see ei ole mitte mingisugune privileeg, millest me siin räägime, mis laieneb Euroopa Ühendusele. see on äh, hagejale tegelikult privileeg, tekib kaks kostjat, äh, kes on, kes kannavad, kannavad siis vastutuskohustust kuid see on kõik selleks vajalik, et ühenduse õiguskord äh, oleks esindatud. suur tänu! ja nüüd annaksin sõna professor Jacquile. suur tänu, äh, härra president, eraesimees, paar märkust. kaaskostja osas ma tooksin ühe näite ja näitan, kui oluline see on vaadake andmekaitse ja andme, andme säilitamise teksti. Rumeenia ja Saksamaa äh, konsult-, ähm, konstitutsioonid väidetavalt tekitavad probleeme sellega. me ei tea ka selle teksti puhul, kas tegemist on ühenduse tekstiga, mis läheb põhiõigustele vastu või on äh, probleem äh, siin ülevõtmisel tekkinud liikmesriikides kui keegi ründab äh, Prantsusmaad või Itaaliat äh, kohtus selle teksti osas. meil ei ole mingisugust selgitust selle kohta, kuidas liikmesriigid seda peaksid rakendama ja mulle tundub, et on ilmselge sellises äh, kontekstis, et ühendus on kaaskostjaks, eriti kui tegemist on ühenduse tekstiga, mis tekitab probleeme, mitte seadusandlusega, mille on koostanud liikmesriigid, liikmesriik see tundub mulle olevat terve selle süsteemi südames ja see võtab arvesse selle, et pädevused Euroopas on jaotatud, nüüd need protokollid ja reservatsioonid, erandid ja nii edasi liikmesriikidel. nagu raportöör mitu korda on öelnud, see kehtib ühenduse jaoks, tema pädevuste kontekstis ja liikmesriikide jaoks, nii nagu Euroopa Kohus ka on ütelnud Euroopa ühenduse seadusandluse kontekstis. sellel ei ole mitte mingisugust otsest mõju liikmesriikide praegusele positsioonile. see tähendab seda, et ühendusõigustikku see puudutab, ühendus võib valida, mida ta tahab. ausalt öeldes äh, mind natukene kurvastas see, mida väga šarmantselt ütles proua Reding täna hommikul, rääkides sellest kahest faasist. ma ei kujuta ette, kuidas me kon-, konventsiooniga liitume, aga samas mitte protokolliga, protokolliga number üks, mis räägib hääletusõigusest, õigusest varale ja nii edasi, see on tõesti mõeldamatu. tuleb öelda, et läbirääkimiste käigus äh, kaalume ka protokollidega liitumist või minu meelest sellest oleks kasu kuid kui seda tehakse pärast, siis see tekitab tõsiseid probleeme, sellepärast et äh, siin on elemente, mis on väga olulised, aga ma olen juba liiga palju võtnud aega, suur tänu, härra esimees! suur tänu, ütleb härra esimees. selle esimese äh, faasiga oleme siis ühele poole saanud, läheme edasi kohe teise ja viimase äh, osa juurde ja kõigepealt saab sõna professor Francis Jacobs, kes on Londonis King's College'i professor ja enne töötanud ka Euroopa Liidu kohtus. ma tänan ja mul on suur heameel selle üle, et mul on nüüd võimalus siin pöörduda teie komisjoni liikmete poole ja vastata mõnedele väga huvitavatele küsimustele. minu lähtepunkt on järgmine. Eh, nimelt see resolutsioon, mis teil on koostatud. ma arvan, et tõesti tasuks võtta punktid selles järjekorras, nii nagu nad siin selles resolutsioonis kirjas on. aga loomulikult tasub ka arvestada mõningaid ideid, mis on täna esitatud ja mõned argumendid, mis on kõlanud. Eh, kõigepealt eh, liitumise poolt argumendid, mis on kirjas esimeses lõikes. jah sellest on juba räägitud, et meil on nüüd lausa kohustus eh, konventsiooniga eh, ühineda, nii et siin mingit probleemi ei ole. Eh, nii et need pooltargumendid ühinemise kasuks on olulised selles plaanis, et kuidas nüüd see liitumine peaks toimuma ja millised piirangud võivad olla selle liitumise mõjul nüüd äh, ma koondaksin tähelepanu ennekõike sellele, et liitumine peab olema tõhus protsess. eesmärgiks on tagada kaitse konventsioonisüsteemi alusel, äh, kui Euroopa Liidus mingeid meetmeid rakendatakse. ja tähtis on sellist eesmärki silmas pidada, et Euroopa Liit peaks peaks tõesti olema samas olukorras pärast liitumist nagu liikmesriigid ja mingisuguseid üldiseid erandeid kontrollisüsteemist ei tohiks Euroopa Liidule ette näha, samuti ei peaks olema mingeid üldiseid reservatsioone Euroopa Liidul, ainult need, mis on hädavajalikud, arvestades Euroopa Liidu eripära. ja eriti võib-olla äh, on aktuaalne pädevuste jaotamise Eh, küsimus Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, aga selle juurde ma tulen veel tagasi. loomulikult, nagu me teame, Euroopa Liit juba eh, peab kinni pidama inimõigustest ja Euroopa Inimõiguste konventsioonist, mis sellest, et ta veel konventsiooni osaline ei ole. nii et eh, liitumise peamine praktiline eesmärk näib minu jaoks olevat vajadus tagada õiguskaitsevahendid konventsiooni süsteemi alusel ja siin ongi selle liitumise lisandväärtus. ja eriti aktuaalne on see arvestades seda, et praegu isegi Lissaboni lepingu all Euroopa Kohus ei oma jurisdiktsiooni selles vallas, nagu me teame, on valdkondi, kus Euroopa Kohus ei ole saanud õiguskaitsevahendeid otsustada. näiteks see primaarõiguse küsimus, selles vallas ei saa Euroopa Kohus oma kontrolli teostada. või kui üks isik ei ole saanud tänu oma positsioonile kohtusse pöörduda. nii et on valdkondi, kus praegu õiguskaitsevahendid puuduvad, aga samas ei ole kahtlust sellest, et Strasburgi kohus peaks saama oma jurisdiktsiooni teostada iseäranis primaarõiguse vallas see on üks valdkond, äh, mis äh, ei tohiks jääda välja Strasbourgi kohtu alt, et peab olema tõesti Strasbourgi kohtul võimalus Euroopa Liidu primaarõigust ka kontrollida ja tähtis on, et Euroopa Kohus saaks omaenda jurisdiktsiooni edasi arendada õiguskaitsevahendite vallas ja loomulikult on palju väärtuslikum, kui meil esimeses instantsis Euroopa Kohtus äh, toimub menetlemine, enne kui ta peab edasi minema Strasbourgi kohtusse, see kaasus. Äh, mulle näib, et ei ole probleeme selles, äh, kuidas Euroopa Inimõiguste Kohus hakkab järelevalvet teostama primaarõiguse täitmise üle. mõnikord siin kommenteeritakse, et see võimaldaks inimõiguste kohtul ka lausa tühistada Euroopa Liidu primaarõigust, aga see ei ole üldse nii. see, kui me anname Strasbourgi kohtule jurisdiktsiooni, ei võimalda Strasbourgi kohtul tühistada Euroopa Liidu õigusakte ega luba inimõiguste kohtul ka Euroopa Liidu õigusakte õigustühiseks kuulutada mina näen nii erinevalt võib-olla mõnedest sõnavõtjatest, et Strasbourgi kohus ei saa isegi äh, otsustada, kas õigusaktid lähevad kokku konventsiooniga, see ka ei ole Strasbourgi kohtu funktsioon. aga kui kohtusse pöörduvad üksikisikud, siis Strasbourgi kohus peab otsustama, kas on äh, konventsiooni poolt tagatud inimõiguste rikkumine toimunud ja samas ta ei langeta otsust aluseks oleva õigusakti kohta. Euroopa Liit peab ise vaatama, kuidas ta sellistele rikkumistele reageerib ja Euroopa Strasbourgi kohus ei saa ka tühistada meedet, sest meedet võidakse ju erinevalt tõlgendada, erinevalt kohaldada ja tähtis on lihtsalt, et see meede oleks kooskõlas konventsiooniga, nii nagu Strasbourgi kohus seda tõlgendab. nii et ei ole probleeme selles plaanis Strasbourgi kohtuga, kui me anname talle suurema kontrolliõiguse. nüüd sama puudutab ka pädevusi. ja nendest räägitakse resolutsiooni eelnõu järgmises lõikes. esimene asi, liitumine ei tähenda seda, et laieneksid Euroopa Liidu pädevused ega teki ka mingisugune üldine inimõiguste pädevus Euroopa Liidule. see on üks arusaamatus, mis paraku aeg-ajalt kõlab. asutamislepingust endast ju selgub kohe, et Euroopa Liidu pädevused kuidagimoodi liitumise tulemusena ei laiene ja nagu professor Jacquet juba ütles, ei ole seost selle vahel, kas Euroopa Liit on kohustatud teatud õigust rakendama ja kas Euroopa Liidul on pädevus selles Mm, valdkonnas. Need on hoopis kaks ise asja, näiteks usuvabaduse puhul. tegemist on millegagi, kus Euroopa Liit on juba kohustatud austama ja on olnud ka juhtumeid, kus Euroopa Kohus on otsustanud, et Euroopa Liit peab usuvabadust järgima ja austama, aga see ei tähenda seda, et Euroopa Liidul oleks mingi õiguspädevus usuküsimustes nii et siin on lihtsalt arusaamatusega tegemist. ainult, ainus uus pädevus on see, e, et Euroopa Liit saab nüüd inimõiguste konventsiooniga liituda. aga lihtsalt liitudes piiratakse seda, kuidas tulevikus Euroopa Liit oma olemasolevaid pädevusi peab teostama nii et siin ei ole probleeme liitumisega. ma arvan, et sama puudutab ka protokolle. mulle näib jälle, et Euroopa Liit selleks, et kinni pidada üleüldisest nõudest, et Euroopa Liit peab võimalikult palju alluma konventsioonisüsteemile siis peaks Euroopa Liit olema ka kõigi asjakohaste protokollide osaline ja peaks vältima reservatsioone nii palju kui võimalik. aga sellest tuleb aru saada niimoodi, et see, et Euroopa Liit muutub protokollide osaliseks eh, ja ei sea reservatsioone, see ei mõjuta kuidagimoodi liikmesriikide osal, liikmesriikide positsioone, kes on reservatsioone seadnud või on välja jäänud mõnest protokollist ja võib-olla mõned konventsiooni õigused, millele Euroopa Liit alla kirjutab, ei ole rangelt seotud Euroopa Liidu tegemistega üldse. Äh, õigus elule on loodetavasti mis, üks õigus, mida Euroopa Liit ei riku ja ei ole mingeid põhjuseid, miks ei peaks Euroopa Liit allkirjastama ka need protokollid, mis võib-olla esmapilgul ei ole Euroopa Liidu jaoks niivõrd olulised. mina omalt poolt ei tahaks, et Euroopa Liit väldib kohustust, äh, kohutusi võtta ka protokollide osas ja tahaks näiteks allkirjastada protokollid hiljem. nimelt protokollide allkirjastamist ka alati ei mõisteta päris õigesti ja sellepärast on tehtud ettepanek see tulevikku lükata, aga võib-olla siiski oleks palju parem, kui äh, mõistetaks paremini, mida tähendab protokollide ratifitseerimine ja siis võib-olla langeksid ära ka need vastuväited protokollide ratifitseerimisele. nüüd praktilised küsimused, Euroopa Liidu roll äh, inimõiguste kohtuse ministrite komitees, sellest räägitakse viiendas lõikes äh, teie resolutsioonis. ma arvan, et see kõik on siin väga selge esiteks, Euroopa Liit peab saama kohtuniku ametisse määrata, vabandust, kandidaadi üles seada, sest tihtipeale ju on kostjaks Euroopa Liit kohtus ja Euroopa Liidu kohtunik esindab siis Euroopa Liidu õiguskultuuri Euroopa Inimõiguste Kohtus ja ei näe ka mingit põhjust, miks Euroopa Liidu kohtunik peaks piirduma ainult nende kaasustega, kus Euroopa Liit on osaline. ma arvame siiski, et ta peaks osalema kõigis kaasustes. nüüd kolmandaks, kuidas Euroopa Liidu kohtunik ametisse määrata? jälle peaks võimalikult palju kohaldama tavalist süsteemi, ükskõik siis millise menetluskord on või millises institutsioonis korda kasutatakse, ikkagi tuleb nimetada, üles seada kolm eh, kandidaati mingi protsessi alusel Euroopa Liidus, peavad olema protsessuaalsed kaitsemeetmed ning ka piisav eh, läbipaistvus selleks, et tõesti toimuks korralikult eh, nõuetekohaselt kandidaatide ülesseadmine. aga ma tunnistan, et ma isiklikult ei näe küll, Äh, vajadus selle järele, et Euroopa Parlament peaks määrama või seadma, äh, saatma mm, oma esindajad parlamentaarsesse assambleesse, kui toimub äh, kohtunike valimine. Euroopa Parlamendi saab ülesseadmise protsessi muud moodi kaasata. näiteks Lissaboni protsessi, Lissaboni lepingu poolt ette nähtud uus protsess kuidas Euroopa kohtu kohtunikke ametisse nimetatakse. nimelt sõltumatu komisjon, sinna kuulub ka isik, kes on nimetatud Euroopa Parlamendist ja e, võib-olla Euroopa Parlament saab oma nende kolme Euroopa Liidu kandidaadi ülesseadmisel samasugust rolli etendada. ja loomulikult, mis puutub ministrite komiteed, siis on iseenesestmõistetav, et Euroopa Liit peab olema ministrite komitees esindatud ja võib-olla kõikidel puhkudel ja mitte ainult lõppotsuste langetamisel, aga ka täitmisprotsessides peaks Euroopa Liit esi olema esindatud ministerkomitees. nii et komisjon peab kuidagimoodi Euroopa Liitu esindama selles organis. nüüd eh, riikidevahelised mm, vastastikused hagid riikidevahelised hagid, et see on üks keeruline probleem. jah, see näib nagu õige, aga samas ei saa öelda täpselt, miks, miks Euroopa Liidu liikmesriigid ei saa teineteise peale kaevata vähemasti Euroopa Liidu äh, asju puudutavas küsimustes või meetmeid puudutavas küsimustes ja minna inimõiguste kohtusse Äh, ma ei näe, miks äh, peaks äh, see artikkel kolmsada kolmkümmend neli kuidagimoodi välistama selle. seal öeldakse, et liikmesriigid kohustuvad rakendama ainult neid vaidluse lahendamise meetmeid, mis on ette nähtud Lissaboni lepingus. ma ei ole päris kindel, kas Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlus juba praegu neid asju ei kajasta ja kui üritatakse eh, piirata väljajätmist nende valdkondadega, kus Euroopa Liit on asjasse segatud, siis on väga raske sellist kriteeriumi hakata eh, kohaldama ja kes on see, kes seda kohaldama hakkab. kahtlane, kas Euroopa Inimõiguste Kohus ikka hakkab seda kohaldama sest see oleks seotud äh, kohtupädevuse piiramisega. ma arvan, et see on selline üldine küsimus ja võib-olla me ei peaks äh, reguleerima kõikvõimalikke raskusi, mis võivad tekkida, sest äh, tekib oht, et me näeme mõningaid probleeme, mis tekivad ja kukume neid kohe ette reg reguleerima, aga võib-olla jätame need probleemid alles ja las nad ise lahendab ennast praktikas. kui Euroopa kohus või Euroopa Inimõiguste kohus, selle kohtul äkki õnnestub laida lahendused nendele probleemidele, mida ei ole konventsioon ette näinud, siis võib-olla on see väga hea ja olgem siis, suhtugem siis lootusrikkalt sellesse, ärgem hakakem kõike ette ära reguleerima ja üks asi on mulle selge. nimelt, kui esitatakse taotlus inimõiguste kohtusse ja asi puudutab Euroopa Liitu, siis on soovitav ja väga tähtis, et liikmesriik või liikmesriigid, kes asjas on segatud ja Euroopa Liit oleksid kaasatud kostjatena selles inimõiguste kohtus toimuvas kohtuprotsessis. võib-olla ei ole kohe päris alguses selge, kuidas pädevused hakkavad siis jagunema liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel, võib-olla isegi protsessi lõpuks ei ole selge, kuidas need pädevused jagunevad. aga mulle näib, et see ei ole probleemiks, sest eh, inimõiguste kohus ei ole eriti mures nende pädevuste piir, piiritlemise pärast, vaid tema ikkagi vaatab, kas inimõigusi on rikutud lähtudes siis konventsiooni sätetest ja vaatab, milline ametkond on olnud vastutav selle väidetava rikkumise eest. ja sellest piisab ja siis Euroopa Liit on juba see, otsustab, kuidas äh, õiguskaitsevahendeid kohaldada selle rikkumise likvideerimiseks. nii et võib-olla probleemid ei ole nii suured, kui esmapilgul paistavad ma näen, et aeg hakkab lõppema. ma olen juba ajast üle läinud. veel paar märkust, ma vabandan. Äh, lõpetuseks. kaks üldist märkust. kõigepealt mulle näib, et me peaksime selles liitumise protsessis eesmärgiks seadma et võimalikult vähe muudatusi teha praegusesse süsteemi ja ma olen siin kohtunik Tulkensiga väga ühel meelel, et hoiame ikkagi need protsessid ja menetlused võimalikult lihtsad. ja ma arvan, et hetkel on mind küll raske veenda, et on vaja mingit spetsiaalsed õiguskaitsevahendid Euroopa kohtus ette näha, mis mida kohaldada kohe. ma arvan, et see ei ole nii lihtne Äh, on ju see primaarõigus ja on valdkondi, kus Euroopa Kohtul ei ole pädevust ja kui tal ka on pädevus, siis ei tähenda seda, et juhtum kindlasti äh, Euroopa kohtusse kõigepealt jõuab ja alles siis inimõiguste kohtusse. ja viimane märkus, võib-olla see on natuke vastuolulisem küsimus. mulle näib, et Euroopa Inimõiguste Konventsioon peaks jätkuvalt olema Euroopa Liidu jaoks peamine inimõiguste standard ja norm, isegi pärast seda, kui harta jõustub. harta läheb jah, konventsioonist mõnes mõttes kaugemale, aga ärgem unustagem, et hartas õigused kajastavad ju konventsiooni õigusi ja neid tuleb tõlgendada samamoodi nagu konventsiooni õigusi. võib minna kaugemale mõlema instrumendi tõlgendamisel, aga see ei muuda neid erinevaks ja peab ütlema, et harta kohaldusala kohaldub ainult Euroopa Liidu ja institutsioonidele ja organitele ja liikmesriikidele. ja alati ei ole seda kriteeriumi äh, kerge rakendada. jah, harta ei kohaldata kahekümnes liik-, kahekümnes riigis, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, aga on Euroopa Nõukogu äh, riigid. nüüd, et ei killustuks inimõiguste standardid Euroopa Liidus tuleb ikkagi konventsiooni pidada peamiseks instrumendiks ja Euroopa Liidu roll seoses konventsiooniga on väga tähtis. Euroopa Liit peab tugevdama konventsiooni süsteemi ja mitte mingil juhul seda nõrgendama. suur tänu. nüüd kuulame ära järgmise ettekande, milleks on proua Annaki, Anna Benaki tema on kunagine Kreeka parlamendi äh, esinaine ja tema räägib oma kogemustest. jah, suur tänu, suur tänu, et andsite mulle sõna. tahan kohe alguses öelda, et äh, tahan teid väga tänada selle kuulamise korraldamise eest. mina olen täna viimane kõneleja. ja minu probleemiks on see, et olen kuulnud väga palju erinevaid punkte, tegelikult punkte, mida mina tahtsin teile täna rääkida. Euroopa Liidu võimalik liitumine Euroopa inimõiguste hartaga on, nagu juba öeldud, sündmus, millel on väga suur sümboolne poliitiline institutsiooniline tähendus. sellel on väga suur poliitiline dimensioon ja seda on siin ka mitmeid kordi juba mainitud. kuid mina tahaksin täna keskenduda rohkem institutsionaalsetele aspektidele sellel võimalikul liitumisel ja vähem liitumise faktile liitumine kohe kindlasti nõuaks Euroopa Liidu õigustiku Euroopa konventsiooni taga oleva õiguse kohaldamist. ja meil tuleks oma inimõiguste kaitsealaseid seaduseid kooskõlastada. ehk siis, et see liitumine tooks endaga kaasa rohkem harmoniseerimistööd. meil on vaja, meil oleks vaja ka menetlusi äh, kooskõlastada inimõiguste ja põhiõiguste kaitsmisel. ja sellepärast me räägime siin ka protseduuriõiguse, menetlusõiguse kohaldamisest. konventsiooniga on loodud ka mitmeid eh, institutsioone, mille ülesandeks on inimõiguste kaitsmine. vaadakem nüüd täpsemalt, mida ütleb seadus ja kuidas seda harmoniseerida. põhiõiguste harta, mis on osa Euroopa Liidu lepingust, sellest on välja võetud väga palju kattumisi, valesti tõlgendamise võimalusi artikkel viiskümmend üks lõige üks ja lõige kolm artiklist viiskümmend kolm on tegelikult need, mida on väga palju parandatud. siis on lisatud veel proloog ja selgitus, kus räägitakse täpsetest definitsioonidest ja sellest, et tegemist on äh, kaasusepõhisel põhineva õigusega. ja seda kõike tuleb arvestada ka rääkides kahest õig-, kohtust ja nendevahelistest koostööst. me võime loota, et meil on võimalik seda kahte valdkonda äh, harmoniseerida. mis puudutab Luksemburgi, siis nemad üritavad konventsioonist kinni pidada, niikaua kui inimõigustealased juhtumid on seotud. ja see konventsioon on tegelikult ju ka osa Euroopa Liidu õigusest. vaadake näiteks Hispaania ja äh, Ühendriigi kohtu lugu aastast kaks tuhat viis, kus äh, Hispaania kaebas Ühendkuningriigi kohtusse Euroopa valimiste pärast. tegemist on äh, küsimusega, mida arutas Euroopa Kohus ja lähtus üheksakümne üheksanda aastase Matthews suur Ühendkuningriigi vastu kohtuotsusest, kus kohaldati ka inimõiguste konventsiooni. Luksemburg ei tahtnud seekord Hispaaniat ära kuulata, öeldes, et Mattiuse kohtuse otsuse olevat vastu võtnud Strasbourgi, seepärast tuleb pöörduda Strasbourgi. see tõstatab nüüd küsimuse, kes on primaarõiguse kaitsja Euroopa Liidus. nii et kuidas me seda ka ei vaataks, pretsedendi õigus Strasbourgi kohtute puhul on tähtis ja siin tuleb vaadata Soletukin Venemaa vastu kahe tuhande üheksandal aastal kohtuasja, kus Strasbourgi kohus selleks, et selgitada IBIS idem põhimõtet, mida see item seal siis ka ei tähendaks. seda on ka kasutatud konkurentsiõiguses ja ka Schengeni raamistikus ja see on nüüdseks üle võetud Euroopa õigusesse ja seal räägitakse äh, isiku õigustest ja nende kaitsest. siis ka fosforuse juhtum aastast kaks tuhat viis Iirimaa vastu, kus räägiti võrdse kaitse eeldustest Euroopa Liidu seadusandluses, samamoodi nagu ka konventsioonis. aga seda on võimalik muuta ja tagasi pöörata kui selgub, et need on kuskil manifesteeritud. meil on otse loomulikult vastuolusid selle kahe õigusliku äh, instrumendi vahel, kui me räägime Luksemburgi ja Strasbourgi kohtust. näiteks preambulas räägitakse enesüüdistus, enesesüüdistuskaitsest ja see on ka konventsioonis artiklis kuus kirjas. see puudutab ka siis äh, sätteid näiteks konkurentsiseadusandluse osas, äh, kui äh, tõesti on esitatud konkreetne süüdistus selle alusel ning erinevused ka asüülipoliitika ja ajutise kinnipidamise osas Strasbourgi kohus on näiteks seitse päeva pannud piiriks ühendus, aga üldse ei luba sellist kinnipidamist. ka väljasaatmine, selle reeglid ja kriteeriumid, mida väljasaatmise puhul kasutatakse konventsioonis on erinevusi selle kohta, millised kriteeriumid kehtivad siis, kui väljasaatmises nähakse kui midagi lubamatut. ja seega on küsimus, milline kohus äh, teatud äh, kriteeriumit mingil ajahetkel tõlgendab aga tõsi on ka see, et äh, juriidiline ja menetluslik harmoneerimine inimõiguste valdkonnas ning Euroopa Liidu ja konventsiooni sätete osas on teineteisele juba väga lähedal ja eeldatavasti nad veelgi lähenevad selle liitumisega. ja ilmselt on tulemas ka Äh, Euroopa kohtute menetluste lähenemine. kui me räägime konventsiooni poolt loodavate institutsioonide tööst. ja teised tule, asjad tulevad sellele järgi. nüüd äh, Strasbourgi kohtu menetluse kujunemine, selles osas on veel lahtiseid küsimusi. kõigepealt, millised kaasused üldse Strasbourgi jõuavad ja osalevate osapoolte küsimus ning kahe kohtuvahelised suhted. kõigepealt, mis puudutab äh, äh, kaasuse teemat, siis see on täiesti selge, Strasbourg tegeleb siis üksikisiku poolsete kaebustega konventsiooni võimaliku rikkumise kohta, kas siis Euroopa Liidu äh, liikmesriikide vastu, kes rakendavad ühenduse õigustikku või on äh, siis Euroopa Liidu organid äh, süüdi, süüdistatava rollis. administratiivotsused äh, ka sealhulgas ja kolmas küsimus on selles, et kas esmane õigus, mis on kirjas aluslepingus, vastab konventsioonile või peaks konventsiooni kohus, Strasbourgi kohus otsustama selle, kas see on nii või ei ole? ja viimane mõte, see on problemaatiline mitmetel põhjustel, sellepärast et tekib siin kohtupädevuse küsimus kohtute vahel ja ilmselt äh, avab see ka võimaluse teatava sekkumise Euroopa Liidu pädevustesse, mis läheb vastu artiklile kuus art-, lõige kaks aluslepingust. ja seega ma väga suure põnevusega kuulasin ka seda, mida oli öelda professor Jacobsil. nüüd ühenduse esmase õiguse ülemus, ülimuslikkus ja kuidas see mõjutab Strasbourgi kohtut, kui me, kui ma räägin esmast teadusandlust, esmasest äh, õigusest, siis ma räägin lepingusätetest ja õigusaktidest mis oma mõjult on äh, siis võrdsed äh, lepingusätendega, sätetega. muidugi sellele lisaks on ju meil ka veel teisene õigus, mida ühendus samuti toodab. ja küsimus on siis sellest, mis tege-, tegelikult on küsimus sellest, mis saab äh, esmasest õigusest. mina arvan, et kõige parem lahendus oleks see, kui Strasbourgi kohus öö, saadaks sellised asjad Luksemburgi kohtusse. sellepärast, et minu meelest Luksemburgi kohtu monopol Euroopa Liidu aluslepingu tõlgendamisel peab alles jääma. muidugi ka e, eelotsuste küsimus, sellele on mitu korda viidatud, see on asi, mis tuleb ka ära lahendada teine küsimus siin nimelt, et kes siis võib osaleda osapoolena kohtu ees? mulle tundub, et mõned äh, selle konventsiooni sätted äh, tuleks kohandada niimoodi, et kolmandad osapooled oleksid ka siis lubatud osalejate sekka. ja kui me tahame, et Euroopa Liit oleks, et Euroopa Liidul oleks õigus osaleda, siis tuleb seda kindlasti teha ja siis äh, tuligi see uus mõte, et Euroopa Liit kas siis vabatahtlikkuse alusel või kohustuslikus korras Euroopa ühendusena on osapool, need on ettepanekud, äh, mida on kuulda olnud varem ja ka täna hommikul, nimelt siis koondub see kõik selle kaaskostja mõtte taha. tegemist on uuendusliku mõttega ja eeldab teatavaid äh, liitumislepingu sätete kohandamist, need sätted peavad olema piisavalt laiad ning peavad aitama tagada siis kahe kohtu vahel äh, koostöö jätkumise. ja veel kaaskostja kontseptsioon kui selline ise, sest et äh, sellel ei ole mingisugust ekvivalenti konventsiooni sätetes ette näha. see võib osune, osutuda väga keeruliseks, kuid äh, see asi võiks läheneda niimoodi juhul, kui tekib, kui esitatakse kaebus mõne õigusakti kohta Euroopa Liidu mõne liikmesriigi vastu, mis puudutab siis ühenduse õigustikku, siis peab jääma võimalus Euroopa ühendusel osaleda kaaskostjana ja kui asi on siis teistmoodi, siis peab liikmesriigil olema õigus äh, samuti kaaskostja olla kui nii saaks teha, siis ei teki mingisuguseid auke. aga küsimus muidugi seisneb selles, et kuidas me saaksime tagada seda osalust niimoodi. kas kõik, keda kaasuste puhul tuleb liikmesriigi ja komisjoniga võtta ühendust, see muidugi tähendaks seda, et kohtu töökoorem suureneks oluliselt või liitumislepingus endas võiks siis kokku panna nimekirja nende juhtumite puhul, see oleks siis kokku lepitud ühenduse liikmesriikide vahel? näiteks, kui mõni riik peab maksma trahvi, siis peab sätestama, kes maksab selle trahvi, liikmesriik maksab ma-, trahvi äh, välja ise või Euroopa Liit või jagatakse see trahv? Need on kõik küsimused, mis tuleb äh, analüüsi alla võtta ja ära lahendada selleks, et me Strasbourgi kohtut üle ei koormaks ühelt poolt ja teiseks ei anna võimaluse, ei annaks võimalust liikmesriikidele, ei võtaks ära liikmesriikidelt nende privileege ma rääkisin alguses kahe kohtu vahelistest suhetest, see ei ole hierarhia. see on lihtsalt kaks kohust, mis keskenduvad erinevatele asjadele, Luksemburi kohtu ülesanne on tõlgendada ja rakendada Euroopa ühenduse õigustikku see tähendab seda, et konventsiooni puudutav äh, lahendatakse Strasbourgis, see ei tähenda seda, et Luksemburgi kohus äh, jätaks äh, kõik inimõiguste alased asjad kõrvale, sest on ju täiesti võimalik, et mõned juurdlused võivad tuua selle kohtu tähelepanu alla need küsimused. ju sotsiaalõigused ja majandusõigused on põhiõiguste hartas, seega see kindlasti tõusetub ka Luksemburgi kohtus ma rääkisin, et äh, kahe kohtu vaheline koostöö on väga hästi, uus äh, suhe võiks seda küll natukene muuta ja oleks väga kena, kui kohtud suudaksid kokku leppida teatud küsimustes juba ette. eriti Luksemburi õiguse, Luksemburi kohtu õigus tõlgendada esmast õigust, konventsiooni organid on neid, kes arvavad, et ühendus peaks osalema äh, kindlasti kohtutöös äh, ka läbi ko-, oma kohtuniku, see kohtunik valitakse siis välja Strasbourgi Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assamblee, see on minu meelest tehniline küsimus, mis üsna kiiresti ja lihtsalt lahenduse leiab, aitäh! suur tänu! mõistagi on väga kahetsusväärne, et ma pean inimestele meelde tuletama, et äh, me oleme kokku leppinud teatavas ettekande pikkuses, kuid äh, ütlen veel kord, et äh, hea meelega me võtame teie kirjalikud sõnavõtud, nii et andke oma tekstid üle sekretäriaadile. see kindlasti lihtsustaks komisjoni tööd tulevikus ja võib-olla isegi me saame selle asja ära tõlkida. kõik on võimalik üritame vähemalt kirjaliku tõlke ka nendele tekstidele siis saada. ja siin, kallid kolleegid, olemegi nüüd äh, lõpusirgel. ma ei tea, kas üldse keegi sõna sooviks, keegi sõna, keegi pole seda soovi avaldanud. sellisel juhul saab sõna meie raportöör, aga ei. kas on küsimusi? vist ei olegi aeg kokku võtta härra Otondo. mul on küsimus härra Jacobsile, aga võib-olla ka nõukogu esindaja oskab sellele küsimusele vastata. härra Jacobs, kas te arvate, et oleks vaja tagada see, et Euroopa kohtunik on kohal, siis kui Euroopa Kohus arutab neid äh, küsimusi, mis puudutavad Euroopa Liitu. võib-olla kohtust kohtunik saaks tõesti vastata, kas äh, osapoolte pär-, osapoolte riigist pärit kohtunikud peavad olema kohal, kui arutatakse nende riiki puudutavaid küsimusi? Mm, selleks siis, et need kohtunikud saaks võib-olla kaebe vastuargumente esitada. ja siis veel. kas nad, kas siis ka need Euroopa kohtunikud on alati kohal siis, kui esitatakse kaebus ja seda arutatakse? teine küsimus. meil on mõningad komisjonid, ma isegi ei tea, kas need on konventsiooniga paika pandud või mitte, aga kas on mingi võimalus, et Euroopa Liit Euroopa Komisjoni näol saadab enda esindatuse näiteks Euroopa Nõukogusse, sinna näiteks äh, Sotsiaalõiguste Komisjoni või riikidevahelisse komisjoni, mis arutab rändeküsimusi või ka piinamisvastasesse komisjoni. parlament on ju öelnud, et komisjon peaks olema vaatleja nendes komisjonides. ja nüüd ma tahaksin teada, milline on nende komisjonide õiguslik iseloom ja kui nüüd Euroopa Liit liitub Äh, inimõiguste konventsiooniga, siis millised oleksid liitumise tagajärjed nendele nimetatud komisjonidele? mitte ainult artikkel kolmsada nelikümmend neli, vaid ka artikkel viiskümmend viis ehk siis konventsioon ise seal öeldakse, mis juhtub äh, riikide kaebustega? et nad ei peaks mitte kasutama konventsiooni selleks, et kaevata teiste riikide peale. sest kui näiteks Euroopa Liit võtab endale kohustuse, et liiksme, liikmesriigid üksteise peale ei kaeba, siis oleks meil nii-öelda kahekordne kaitse, sest kehtiksid nii kolm, artiklid kolmsada nelikümmend neli kui ka viiskümmend viis, need oleks minu küsimused Yes, uh, uh this might... jah ma..., äh, võib-olla minu küsimus pisut naiivne, aga professor Jacobs ütles, et Strasbourgi kohtul ei ole õigust tüh-, õigust tühiseks kuulutada Euroopa Liidu õigusakti, aga mul oli vähem teada, et tal ei ole isegi õigust kuulutada, et Euroopa Liidu õigusakt ei lähe kokku konventsiooni sätetega, seda ma ei teadnud. ma kujutan ette, et peaks mitte ainult reageerima, kui mingi õigusakt ei ole konventsiooniga kooskõlas, vaid tuleb oodata ära, äh, et see õigusakt kõigepealt täitmisele pöörataks ja siis see täitmisele pööramine ise on see, äh, mida hakatakse kohtus arutama, mitte see õigusakt, mis aluseks on. ja ainult viide õigusele äh, sellest ei piisa, käitumine on ka, mis on oluline, vabandust, mu küsimus pisut segane oli. nüüd vastuste voor siis, äh, alustagem ekspertidest. proua Tulgens Ecco, ah. va bene. I'm sorry um.... Äh, Jacobs. mulle tundub, et esimene küsimus, kui me võtame järjekorras nad, siis esimene küsimus Euroopa kohtu rolli küsimus ja see, et kas Euroopa Liidu kohtunik oleks kõikides kaasustes äh, kaasatud äh, või ainult Euroopa Ühendust puudutavates küsimustes, see võiks minna küll kohtunik Tulkensile, kes teab asja rohkem, jah tõesti, nii-öelda need liikmesriikide kohtunikud, need on ette nähtud äh, ja nendel on äh, õigus osaleda äh, oma riiki puudutavates kõikides küsimustes, ehk teisisõnu, tal on hääletusõigus ja hääletab kõikides küsimustes, mis tema riiki puudutavad, mitte ainult siis kojas, vaid suures kojas. ja see on nii ette nähtud Inimõiguste Kohtus, kuid samas öeldakse väga selgelt, et liikmesriigi kohtunik Eh, kõik kohtunikud, nendel on ka eh, üksikohtuniku roll nii-öelda ja ei pea alati kaitsma oma riiki ja oma institutsioone, vaid peavad selgitama, nendel on ka siis eh, selgitav roll, et selgitada, milline on selle konkreetse liikmesriigi õigustik olnud. Euroopa kohtunik küsimus, mulle tundub, et nende statuut peaks olema täpselt samasugune nagu teistel, mulle tundub, et see oleks ju äh, soovitatav, et tal oleks täpselt samad õigused ja kohustused nagu teistel, et ta vastutaks koos äh, ülejäänud kohtunike kolleegiumitega vastavalt konventsioonile. muidugi võib rääkida sellest, et ma ei saa aru, miks peaks äh, Euroopa Ühenduse kohtunik äh, olemagi privileegitud, priviligeeritud seisus, et miks ta peaks osalema kasustes, mida see Euroopa Ühendust üldse ei puuduta, et võib-olla siis tal peaks olema konsultat-, nõuandev hääl äh, ma ei tea, võib sellest rääkida, aga mina isiklikult arvan, et ühenduse kohtunik võiks äh, igal pool äh, osaleda samade õigustega, olgu ta siis nõuandev teinekord või täiskohtunik hääletusõigusega. sellepärast, et äh, me räägime ju kollektiivsest põhiõiguste kaitsest Euroopas. kõik, kes on konventsiooniga liitunud, kollektiivselt osalevad selle täitmises, nii ka Euroopa Ühendus ja minu meelest see on väga oluline põhimõte ja mulle tundub see olevat Mm, täitmist väärib. ja äh, ma vastan siis pärast ka juba äh, härra Bronsi küsimusele. professor Jacobs, suur tänu. ma räägin siis sellest, äh, kuidas mina asja näen. otsus minu meelest, äh, kui Euroopa Liit liitub selle äh, konventsiooniga, siis peaks see süsteem säilima nii palju kui võimalik. Äh, samasugune, see puudutab ka kohtunikutööd ja lühidalt vastan teistele küsimustele. järgmine küsimus puudutas Euroopa Ühenduse osalust teistes Strasbourgi Euroopa Nõukogu organite töös ja sealhulgas piinamise vastase võitluse komisjon, sotsiaalõiguste komisjoni ja nii edasi. minu esialgne reaktsioon oleks, et mulle ei tundu, et osalus nendes kogudes oleks nüüd otsene tulem sellele, et Euroopa Ühendus on liitunud konventsiooniga, nagu ma aru saan, Euroopa Liit ju on osa väga paljudes Euroopa Nõukogu lepingutes ja osaleb niikuinii nende organite töös. kuid ma ei näe, et siin oleks nüüd otsene seos konventsiooniga, inimõiguste konventsiooniga liitumisel järgmine küsimus puudutas artiklit viiskümmend viis eh, inimõiguste konventsioonis ja riikidevahelised eh, hagid. mulle tundub, et see on üks valdkond, kus Euroopa Ühenduse liitumine konventsiooniga tõstatabki spetsiaalseid probleeme nendel põhjustel, millest me oleme juba rääkinud. osalt on meil vaja nii, et liikmesriik kui ka ühendus eh, osaleksid kohtumenetluses, kui tekib äh, võimalus, et äh, asi puudutab Euroopa vahendit. kuid teisalt on ka piisavalt põhjuseid, miks äh, välistada liikmesriikide tegevus ühenduse õigustikku puutuvas. nii et konventsioonisüsteemis mingisugune muudatus sinna tuleb sisse viia, aga loodetavasti saab neid lahendada väga lihtsalt, näiteks viies sisse muudatusi kodukorda kohtukodukorda ja teisalt siis äh, Euroopa Liidu liikmesriikidega sõlmitud lepingutes, sõlmitud lepingutesse, mis tähendab seda, et siis ei peaks konventsiooni ise muutma. see oleks ju muidugi soovitatav. ja viimane küsimus. Strasbourgi kohtu lahend Euroopa Ühenduse meetmete sobivusest konventsiooni sätetega. mulle tundub, et tavaliselt siis, kui äh, üksikisik pöördub kohtusse äh, hageja, siis kaebleb, et tema õigusi on rikutud ja inimõiguste kohus, kui ta leiab, et tal on õigus, leiab ilmselt siis, et seadusandlus ei vastanud äh, konventsiooniga aga mitte alati võib tegemist olla ka rakenduse poole veaga ja siis Euroopa Ühendus peab otsustama, mida teha. selleks, et äh, olukorda parandada. Äh, liikmesriikide vaheliste hagide puhul on olukord muidugi natukene teistsugune, arvestades nende hagide iseloomu, kuid äh, selliseid äh, juhtumeid jõuab Strasbourgi ette väga vähe. muidugi ei saa välistada, et taolisi asju esitatakse Euroopa Ühenduse vastu, kuid vähemalt äh, väga paljudes juhtudes Strasbourgi kohus ei pea uurima seda, et kas seadusandlus on vastuolus, kas seadus ise on vastuolus äh, põhiõiguste konven-, või inimõiguste konventsiooniga, vaid pigem on rakenduse vigade uurimisega tegemist. suur tänu! ja veel on sõnasoovijaid siin, proua Tulkens. jah, äh, ma tahaksin vastata, sest see on oluline küsimus. tuleb selgitada kaks asja, kõigepealt lähtepunkt ja lõpuks, et äh, mis viib meid meie otsuseni. kõigepealt äh, muidugi äh, aluspunktiks puhul on kõige olulisem see, kuidas äh, inimõiguste kohtus töö käib. esitatakse hagi, kas siis üksikisiku poolt äh, või isikute grupi poolt, kes väidavad, et nad on sattunud, et nende osas on konventsiooni sätteid rikkunud meie ei räägi abstraktselt. meid huvitab ja see, kuidas hakkab mõjutama liikmesriigi seadusandlust. meie vaatame üksikisiku või üksikisutut grupi äh, hagi, kes ütleb, et äh, üks või teine seadusandlus äh, on neid kas siis diskrimineerinud või nende õigusi rikkunud. jaa me ei pea absoluutselt seadusandlusest rääkima abstraktses kontekstis. olgu siis Euroopa Ühenduse seadusandlus äh, tähelepanu all või konkreetne liikmesriik, kes seda seadusandlust rakendab. ja otsuses me siis järeldame seda, kas on te-, on toimunud rikkumine või ei ja sellisel juhul äh, edasi siis juba liikmesriigid peavad austama kohtu otsuseid ja käituma vastavalt otsuse sätetele. teised äh, riigid võivad nendest suunistest äh, muidugi inspiratsiooni saada ja oma seadusandlust ka vajadusel muuta. ja sellepärast meie lahendused äh, ei ole sellised, mis peavad otseselt viima seadusandluse muutuseni. me ütleme ühele või teisele liikmesriigile lihtsalt seda, et tõesti antud instantsi puhul on tegemist äh, õiguste rikkumisega ja siis tuleb see, need problemaatilised aspektid äh, eemaldada. C'è qualcuno che vuole ancora fare? Sì, prego, prego, ambasciatore. Um, thank you very much, Mr Chairman, just very briefly to respond to the jah, suur tänu, härra esimees, ütleb äh, härra Froissens, ma tahaksin vastata konkreetsetele küsimustele, mille teie raportöör mulle esitas. kõigepealt ma kinnitan, et see, mis puudutab äh, Euroopa Nõukogu valitsustevahelisi juhtivkomisjone, siis Euroopa Komisjon sinna kutsutud vaatlejana, näiteks nagu Inimõiguste Komisjonis ja, ja rände komisjoni samuti raportööri küsimus edasiste sammude kohta, mis peaksid täiendama siis Euroopa Liidu liitumist inimõiguste konventsiooniga. koostööraamistikus. soovitus teie raportis on täiesti õige, meil selle vastu, selle osas vastuväiteid ei ole tuhande üheksasaja kuuekümne ühe aasta sotsiaalhartaga liitumiseks ja, ja muudetud hartaga liitumiseks aastast üheksakümmend kuus. rääkisite siis väliskomisjoni muudatusettepanekust kaasata Euroopa Liit koostöös äh, Euroopa Nõukogu erikomisjonidega, selles osas ma tahaksin tervitada huvi ülesnäitamise eest teid selles küsimuses ja viitaksin, et äh, selle mõtte võiks edasi anda äh, teistes komisjonides, äh, piinamise vastases komisjoni ja rassilise tolerantsi eest võitlemises ja võib-olla teistesse komiteedessegi ja veel infoks teile, kakskümmend neli, kakskümmend viis märts on Euroopa Nõukogu seiredirektor Brüsselis, komisjonis täpsemalt, ja võib-olla, kui teid see huvitab, miks mitte ka kahepoolne kohtumine härra raportööriga organiseerida. see on siis järgmisel nädalal. suur tänu! suur tänu! mulle tundub, et nüüd on kõik eh, sõna saanud, kes seda on soovinud ja raportöör peaks kindlasti selle viimase ettepaneku ka paika panema, aga võib-olla proua Benaki ei. siis eh, nüüd mulle tundub, et tõesti kõik on sõna saanud ja üle jääb eh, asi kokku võtta veel esialgselt siis meie raportööril, eh, tegemist on olnud väga meeliköitva kohtumisega, mis on vett sogasemaks ajanud, eh, aga lihtsustanud teisi küsimusi, kasulik olnud igal juhul. Señores, yo creo que tenemos que poner fin a, a esta sesión tan rica, como decía el, el presidente tan.... lugupeetud daamid ja härrad, see nii huvitav ja nii sisukas kuulamine tuleb nüüd kahjuks lõpetada ma ei hakka teid siin nüüd äh, piinama järeldustega sellel hilisel kellaajal, sest ma kardan, et tegelikult ainult eksperdid saaksid teha korralikke kokkuvõtteid, aga ütlen lihtsalt kahte asja kahte asja, mis, mida võime poliitilises mõttes ka tõesti kinnitada. selle kohtumise poliitiline raamistik ei lubanud meil mõelda selle peale, et Euroopa Liidu liitumine konventsiooniga on nõudmine, mida juba pikka aega on esitatud ja mis tegelikult on Euroopa põhimõtetesse kinnitatud. see on midagi, mida Euroopa on alati esindanud, et inimene on tähtis, tema põhiõigused on tähtsad, inimõigused on tähtsad, õigusriik, õigusriigi põhimõtted on tähtsad ja et viimati nimetatud punktid peavad olema Euroopa Liidu poliitikate keskmes. seda ka Euroopa Liidu geostrateegiliste vajaduste, majanduskasvu tagamise, ühisturu pärast seepärast tuleb veel kord korrata, et Euroopa idee allikaks selle tsiviilse kodanikuühiskonna projekti Euroopa Liidu identiteedi tunnusjooneks oli just inimõiguste kaitse. ja nüüd selle konventsiooniga liitumisel täidetakse lihtsalt seda igivana nõudmist. see on midagi, mida Euroopa Kohus on ka nõudnud ja üleüldse inimõiguste kaitsjad Euroopas tegemist on väga võimsa liikumisega, mis on ikka ja jälle nõudnud, et Euroopa Liit peab välja töötama korraliku õigusruumi, mis on harmooniline ja peab kinni inimõigustest, põhiõigustest ja demokraatia põhiväärtustest. aga me oleme osa poliitilisest süsteemist mille on üles ehitanud Euroopa Liidu liikmesriigid. ja sellepärast on meil ka õigus endalt küsida, kas liikmesriigid tegelikult ka teavad, mis on vaja ära teha, sest nad tegelikult on teadlikud sellest, et meil tuleb konventsiooniga liituda, aga kas nad nüüd tõesti on ka valmis seda tegema? tundub, et Euroopa tasandil aruteludes on siiski teised asjad praegu prioriteediks. võib-olla sellepärast, et otsitakse teid majanduskriisist väljumiseks ja väga paljud riigid leiavad, et konventsiooniga liitumine lihtsalt üheks tõkkeks, et meil on veel üks kohus, ehk et meil tuleb juurde veel üks väline kontrolliorganisatsioon mis paneb Euroopale Liidule peale uusi kohustusi, nagu meil neid vähe oleks. aga härra esimees, selles olukorras Euroopa Parlament peab olema mootor, peab andma hoogu. see on meie lepingutes kirjas, aga meil on vaja teha veelgi poliitilisi jõupingutusi ja mulle tundub, et me oleme muutunud ükskõikseks. ja meil tuleb veel väga selgelt vaadata, mis juhtub läbirääkimistel. juba on alustatud sisu üle rääkimisest ja nüüd tuleb meil tunnistada mõistetaval viisil et komisjon ise on paika panemas tõkkeid. komisjon on nõudnud, et ainult tema võiks läbirääkimisi pidada ja otse loomulikult see on ka komisjoni õigus, aga ta on sellega teatud piiri paika pannud, nimelt et äh, läbirääkimistel on komisjon see ainus institutsioon, mis lä räägib läbi ja liikmesriigid liikmesriigid äh, peavad andma komisjonile lihtsalt äh, oma poolehoiu ja leppima sellega, et komisjon enda nimel tegutseb. on täiesti loogiline, et komisjon ja liikmesriigid ütlevad, et kakskümmend seitse liikmesriiki on osa neljakümne seitsmest Euroopa Nõukogu liikmesriigist ja et äh, need kakskümmend seitse liikmesriiki peavad olema nõus komisjoni seisukohaga. eile väljastatud dokumendis pöörab komisjon tähelepanu sellele, et komisjoni seisukohale lisatakse selgitusi, aga see tekitab minule muret, sest siin on juba näha, et komisjon ütleb juba praegu, et juba praegu on teatud kõhklusi, kahtlusi ja et liikmesriigid kavatsevad veel ka hiljem teha, aga et sellega vist ei arvestata. sellised arengud Äh, tegelikult aitavad meil välja töötada üldise seisukoha protokolli osas, aga see ei vasta nüüd kohe kindlasti mitte nende seisukohtadega, mida meile esitas äh, täna hommikul Jean-Paul Jacquet ja ka volinik Reding. et Euroopa Liit peab tunnistama, et äh, konventsioonile tule, konventsiooniga tuleb liituda kas siis praegu, millalgi tulevikus. komisjon üritab ettevaatlikult konventsiooniga liitumist ette valmistada, protokolliga liitumist ette valmistada, millele on alla kirjutanud siis kõik liikmesriigid ja siis hiljem, tulevikus, millalgi hakatakse alla kirjutama teistele protokollidele. komisjon koos kohtuniku kohalolekuga ja ka ministrite komisjoni kohalolekuga äh, on parlamentaarsel assambleel esindatud, kuigi minu arvates see ei ole isegi vajalik. ja nagu siin juba on sadu kordi täna öeldud, Euroopa kohus nõuab koos, nõuab kaashageja staatust endale ja et, et liikmesriigid annavad lubaduse, et nad üksteise vastu kaebusi ei esita. nüüd siis lõpetuseks on oodata, et äh, järgnevatel kuudel tehtavad sammud on järgmised, ehk et parlament võtab vastu raporti, selle dokumenti, mida me oleme siin välja töötamas, seda muidugi juhul, kui erinevad valdkonnakomisjonid ja fraktsioonid selles osas kokkuleppele jõuavad. ja härra Kassini, kui ma ei eksi, siis hiljemalt juunikuus tuleb meil täiskogul Strasbourgis see dokument vastu võtta aga paralleelselt on tähtis, et Euroopa Nõukogu ühehäälselt äh, ka vabandust, Euroopa Ülemkogu selle dokumendi ühehäälselt vastu võtaks. nüüd ongi küsimus äh, liikmesriikide seisukoht. jah, komisjon on õnneks saanud oma mandaadi, aga nüüd peab nõukogu ka selle mandaadi ühehäälselt heaks kiitma. ja loodetavasti siis on võimalik veel enne suve läbirääkimistega alustada, nii et loodetavasti siis juunikuus või juulikuus ja need läbirääkimised kestavad kindlasti kuid. ja siis on meil võimalik äh, alustada selle, nende protsessidega, neid on kaks või kolm, mis siis toimuvad äh, paralleelselt, meil tuleb konventsioon üle vaadata, nõukogu peab konventsiooni teksti üheselt vastu võtma ja siis need liikmesriikide põhiseadused, ka need tuleb kooskõlla viia konventsiooniga. ja te teate, et ratifitseerimine võib endaga alati üllatusi kaasa tuua. tegemist on alati väga pikaajalise protsessiga, nii et kui kõik hästi läheb, siis võib juhtuda, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus on lõpuks see dokument ka vastu võetud. loodan, et see asi ka nii läheb. suur tänu! nii, lugupeetud daamid ja härrad, siis oleme tänaseks oma koosoleku ammendanud, tänan professoreid, ülikooli esindajaid, Euroopa Nõukogu esindajaid, kohtunikke, kõiki, kes leidsid täna tee siia. suur tänu, et tulite täna meie kuulamisele, see oli meie jaoks väga tähtis. suur tänu, et te siin nii kuulekalt vastu pidasite ja meie töö on nüüd edaspidi järgmine. kahekümne viiendal märtsil on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, kas jätame selle sinna? muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kakskümmend viis märts. kui soovite, siis teha muudatusettepanekuid. hääletus on kuuendal aprillil. jaa ei, kuuendal aprillil arutame muudatusettepanekuid ja hääletame maikuus ja täiskogul arutame juunikuus. selline on siis ajakava. suur tänu ja rõõmsa jälle nägemiseni!